Right, good afternoon. tere pärastlõunat kõigile. me pidime ootama seni, kuni siin vähemalt äh, natukenegi saadikuid kohal on, sest ma ei tahaks alustada istungit tühjas saalis. nüüd äh, seetõttu me olemegi algusega natuke hilinenud. kõigepealt alustaksin päevakorra esimese punktiga, mis on päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on mingeid vastuväiteid päevakorra kohta, keegi ei anna märku, et vastuväiteid oleks. tahaksin öelda ka, et äh, üksteist päevakorrapunkt äh, jääb siis kindlasti homsesse päevakorda, käis arutelu, et kas äkki ei saaks seda tänase peale tõsta, aga nüüd on kindel, et see jääb homseks. nii kas me võime nüüd päevakorra kinnitatuks lugeda? näib, et võime küll. E, esi, juhataja teadaanded. meil on e, kuulamisruum nii täna kui ka homme. see on ASB viis G kaks. niisiis, kui asi jõuab sellisesse punkti, et meil siin ruumis enam kohti ei ole, siis sinna saab minna. tahaksin teile ka meelde tuletada, et nagu tavaliselt kantakse meie istungid üle ka internetist, nii et, et seda on võimalik interneti teel jälgida ja samuti on olemas äh, videosalvestus äh, multimeedia raamatukogus äh, pärast kaks, see, seal siis saadaval kakskümmend neli tundi pärast istungi lõppu nüüd oleme ametliku osaga ühele poole saanud ja nüüd on mul väga hea meel tervitada siin härra Edi Vaimersi, kes on Euroopa väärtpaberituru järelevalve komitee esimees Äh, kuna me arutame praegu järelevalvepaketti, siis me oleme väga huvitatud temu se-, tema seisukohtadest ja teil on aega ka esitada talle küsimusi. niisiis, kõigepealt siis äh, meie külaline kõneleb umbes kümme minutit ja näitab meile siis ka slaide. ja kui ta midagi oma sissejuhatavas sõnavõtus mainimata jätab, siis saame talt küsimusi esi-, talle küsimusi esitada ja nii, Edi, nüüd on sul sõna Äh, suur aitäh, äh, juhataja, mul on väga, äh, minu jaoks on väga suur au olla siin ja selgitada teile, kuidas meie komitee töötab ja mida me oleme teinud viimase paari aasta jooksul, sellepärast ja aeg on selleks praegu väga sobiv, sellepärast et praegu vaadatakse läbi just seda, kuidas seda sektorit reformida. kahe tuhande üheksandal aastal me oleme teinud ära väga suure töö Äh, kõigepealt kliiringu äh, ja arvelduste standardite osas me oleme äh, saanud heakskiidu ka investeerimisfirmadelt ja samuti meil on olemas nüüd eurofondide direktiiv. me oleme juhtinud tähelepanu ka olulistele infodokumentidele aga kui vaadata, millised on meie peamised prioriteedid aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, siis kõige olulisem prioriteet on kahtlemata institutsionaalne reform, Cäsari muutmine esmaks, Euroopa väärtpaberite ja turuametiks, mõned punktid selles äh, muudatuses on üsna keerulised veel ja teine oluline prioriteet puudutab siis äh, krediidireitingu agentuure, me alustasime seda siis äh, parlamendi eestvõtmisel juba aprillis, tahaksin tänada parlamenti, eriti härra Kozet, äh, tänu temale oleme me siis krediidireidi, reitingu agentuuride järelevalvega saanud juba tegeldada, tegeleda ja Äh, tulevikus hakkama nendega tegelema siis otse ilma riiklike järelevalveasutuste sekkumiseta. kui vaadata neid prioriteete, siis mulle tundub, et äh, kriisiga seonduvates tegevustes äh, me oleme teinud nii mõndagi, mis värviks tähelepanu, osad neist on seotud Lehmani juhtumiga, Äh, samuti on tekkinud küsimusi seoses depoopankadega, samuti tegeleme väga aktiivselt äh, börsivälise turu korraldamisega äh, me püüame suurendada läbipaistvust ning samuti püüame suurendada läbipaistvust aktsiaturgudel. räägime sellistest nii-öelda likviidsused läbipaistmatutest kohtadest üks teema, mis on üsna palju peavalu põhjustanud, on seotud raamatupidamisega. Cesar on pidevalt olnud siis seisukohal rahvusvahelise raamatupidamisstandardite nõukogu kohta. me oleme kaitsnud seda põhimõtet, et head raamatupidamistavad on turgude huvides ning me peame pöörama tähelepanu õiglasele väärtusele ja turutehingutele. niisiis Cesar ei ole seotud ainult reguleeriva ja nõuandva tegevusega ja vaid üha enam me oleme seotud ka operatiivtegevusega ning see tegevus keskendub mõnedele infotehnoloogia pro-, projektidele, tegemist on väga olulistega, meil on äh, väga äh, suured oskusteadmised selles valdkonnas ja need projektid, millega me täna tegelemine, me tahame luua siis andmebaasi krediidireitingu agentuuridele, äh, samuti on meil tehingute aruandlussüsteem, ning andmebaas siis ettevõtete andmete kohta ja tulevikus tahame luua veel andmebaase. tahaksin juhtida teie tähelepanu kõigele sellele lihtsalt sellepärast, et need projektid äh, nõuavad väga palju raha, väga palju rahalisi vahendeid ning antud hetkel me ei suuda neid projekte ise rahastada, me oleme taotlenud äh, täiendavat rahastamist Euroopa institutsioonidelt Äh, just nimelt selleks, et rahastada neid konkreetseid projekte ja mitte selleks, et rahastada Caesari äh, toimimist tervikuna. nii et, et äh, meil on mure nende tulevaste tegevuste rahastamise üle. ma loodan, et ma jään oma kõneaja piiridesse, aga lõpetuseks tahaksin puudutada mõningaid asju, mis meile tulevikuga seoses muret teeb ja üks nendest on seotud nimelt raamatupidamisega ma arvan, et praegu meil raamatupidamise vallas eriti hästi ei lähe. Te olete olnud tunnistajaks sellele, et need standardid, mis Euroopas on välja töötatud ja need, mida töötatakse välja USA-s, lähevad üsna suurel määral lahku ja see erinevus üha suureneb. ma loodan, et mõlemad pooled on võimalik leida kokkulepe ning me saame edasi liikuda selle projektiga, mida me väga tugevalt toetame, nimelt siis rahvusvaheliste või ülemaailmsete raamatupidamise aruandluse standardite rakendamine ja samuti tahaksin rääkida sellisest teemast nagu investorite kaitse, see on jällegi meie tegevuskavas väga kõrgel kohal ning ma tahaksin juhtida teie tähelepanu päris mitmele asjale sellega seoses. kõigepealt selliste toodete jagamine, mida me nimetame pakitud investeerimistoodeteks, lühendatult inglise keeles siis PREPS-id Äh, tegemist on toodetega, millisel on samasugused tunnused nagu traditsioonilistel investeerimisfondidel, aga nad on ümber pakitud ja seetõttu alluvad nad teistsugusele reguleerimissüsteemile. me teeme koostööd mitmete komiteedega selleks, et töötada välja ühist režiimi, mida saaks siis äh, rakendada kõigi äh, Äh, toodete puhul, mis finantsilisest aspektist tegelikult on samasugused ja ma oleksin väga huvitatud äh, parlamendi seisukohtadest selles küsimuses, mida nemad arvavad probleemidest selles valdkonnas. ja Murphy ja Lehmani äh, juhtumitest võime me õppida seda, et me peame rohkem pöörama tähelepanu depoopankadele ja täna me räägime pärastpoole ka rohkem riskifondidest Äh, Lehmaniga seoses ähm, on äh, teema, mida tuleb käsitleda, prospektide tõhusus, äh, neid prospektide tõhusust saab parandada me oleme olnud tunnistajaks äh, selles, selleks, äh, selle, selle kohta, kuidas mitmetes riigides on väärtpabereid välja jagatud reegleid eirates. ja lõpetuseks äh, tahaksime käivitada laiapõhjalise analüüsi selles osas, kuidas tooteid arendada, millised tooted oleksid kasulikud invest-, investoritele pikemas perspektiivis ning me peame Äh, arvestama ka rahvastiku vananemisega, me, me arvame, et meie omalt poolt saame anda ka panuse selle väga pakilise ja keerulise probleemi lahendamisse, suur aitäh! ma pean ütlema, et meil ei ole sõnavõtjate nimekirjas kedagi. Elin, kas sina soovid alustada? jah. ma ei soovinud küll alustada, aga ma tahtsin äh, siiski ühe küsimuse tõstatada võib-olla saab sellest ka hiljem rääkida, mind huvitab näiteks see mõte, mis te siin avaldasite nende depoopankade kohta ja eh, mis seos sellel Lehman Brothersi juhtumiga oli viiskümmend protsenti äh, äh, varadest rahast oli nende oma deposiitpangas, seda, see raha läks lihtsalt kaduma, investoritele seda tagasi ei makstud, kas teie amet peaks kaaluma ka sõltumatute deposiitpankade või defoopankade olemasolu, et tagada tarbijakaitse äh, paranemine ja ka pankade vastutus? suur tänu! kõigepealt tegeleme me praegu eh, analüüsiga, mis aitab kaardistada kõik reeglid, mis puudutavad depoopankasid. Eh, komisjon on kavatsenud oma seisukoha avaldada ning kolmandaks IFM-i direktiivi ettepanek sisaldab ka eh, depoopankade teemat. nüüd need depoopangad äh, mängivad investeerimisfondide tegevuses väga olulist rolli, mitte ainult eh, Depot pangana, vaid ka eh, eh, fondides, fondidesse sisenemise ja väljumise puhul. nüüd fondid, vabandust, Depot pankade enda tegevusest rääkides peab tagama nende täieliku usaldusväärsuse, aga need äh, väärtpaberid, mida deponeeritakse ja siis deponeeritakse edasi kolmanda osapoole juures, äh, niisugustel puhkudel peab ikkagi mingisugune võimalus välja tulla olla, teised sooviksid äh, vastu, vastutust määratleda sellist ähm, ettevaatuspõhinõue, põhimõtet tuleb rakendada eelkõige ehm, järelevalveorganite poolt ning samuti tuleb respekteerida kõiki eh, eh, neid ettevaatusabinõude eh, reegleid. muidugi depoopangad sisaldavad praegu tohutuid riske ja need ei ole alati tulnud kasuks väärtpaberiinvestoritele. Prodati, suur tänu! finantsjärelevalve Euroopas oli juba kaua oodatud, ühest küljest on see seotud praegu nüüd majanduskriisiga, aga Euroopa on näidanud, et ta on valmis vastutust kandma ja järelevalvet korraldama finantssüsteemi üle. Euroopa oli valmis konkretiseerima eh, seda temaatikat, seda kinnitati üle eh, G kahekümne kohtumisel Pittsburghil ja eh, võeti vastu ka otsus korraldada ülemaailmne järelevalve, finantsjärelevalve, mm, me teame, et peale kahe tuhande kaheksandat aastat Äh, äh, hakkasid tegutsema nii Euroopa Liidu reguleerijad kui ka äh, mujal maailmas reguleerijad, mis aitas meile siis vastava struktuuri luua. Euroopa institutsioonide, finantsinstitutsioonide reaktsioon on siiski olnud väga erinev, koordinatsioon puudub ja turgude stabiliseerumisprotsess on aeglustunud. nüüd Teie organ-, organisatsioon on küll kon-, konsultatiivorganisatsioon, kas teil ei peaks olema täiendavat pädevust, et väi-, vältida tulevasi kriise? vaatamata kõikidele nendele teadmistele ja oskustele, mis teil on, äh, äh, äh, te ei, kas ei peaks teie äh, organisatsiooni ja kõik teised järelevalveorganisatsioonid ühe katuse alla äh, koondama Euroopas, miks? sellepärast, et äh, sanktsioonide piirangud, minu meelest need tulevad ainult kasuks ja see aitab ehk ka homseid finantsvapustusi vältida, seetõttu võib-olla täna Äh, äh, annaksite te meile selgitusi uue finantsjärelevalve organi kohta, mis asendab siis tulevikus teie äh, organit ja kas praegune järelevalve, kas regulatsioonid on piisavad ka tagamaks finantsturgude stabiilsus ning seetõttu me kannatame finantskriisi pärast, mida me ise ei ole põhjustanud. ma vastaksin teile, kui te lubate, prantsuse keeles. ma arvan, et edasiminek, mis nüüd homsel homsel nõukogul ka arutusel tuleb, see on ikkagi oluline, esimest korda nähakse finantsjärelevalve valdkonnas tõelise äh, pädevusega organisatsiooni, see, see äh, omab äh, pi-, olulisemat tähtsust ka pikemas perspektiivis ning ähm, selles lähenduses, lähenemises, mille tootas välja La Rosier, mis oli ettevaatlik ja mõõdukas, selle puhul on võimalik loota olulisele edasiminekule, teisest küljest te äh, tõite välja ka äh, nii-öelda sunnimeetmete äh, tähtsust, kohtumeetmete kasutamise võimalust. tähtis on see, et me suudaksime jõustada ja kohustuseks teha teatud otsused aastast, aastal kaks tuhat kaheksa juba oli äh, nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamise võimalus, seda ka kasutatakse ja me oleme näinud, et liikmete distsipliin kindlasti muutub, kui me saame mingit otsust, mingi otsuse vastuvõtmist nõuda. nüüd äh, liiguvad asjad kiiremini ja see puudutab eelkõige neid ettepanekuid, mis tulevad homme arutusele äh, ma ei taha teile selle ettepaneku erinevaid tahke detailselt kirjeldada, kui te just ei soovi, aga ma tahaksin siiski rõhutada, et muidugi on eh, reeglite määrus väga tehniline, aga see tehniline külg peab muutuma ka juriidiliselt siduvaks äh, Ehm, võib-olla on riikidel reservatsiooni, sellest me võime hiljem rääkida, aga me tahaksime eelkõige, et praegusi reeg-, praeguseid reegleid ka tõhusalt rakendataks. meil on igas valdkonnas Euroopas igasuguseid reegleid, aga ma ei ole kindel, et neid piisavalt ka kohaldatakse. ja just siin saavad ametivõim, ametivõimud sekkuda, eh, tuua välja puudused, eh, muidugi ka eh, ülemaailmses ulatuses, aga liikmesriikides eelkõige peavad järelevalveametid ütlema, te ei ole siin midagi teinud, tuleb ära teha, kui te ei toimi nii või naa, siis äh, nõutakse seadus, liikmesriigi seaduse äh, asendamist ning ähm, ma tean, et homne päev kõike ei otsustata veel ära, aga juba praegu on tunda edasiminekut tulevikus kindlasti saab meil sekkumisvõimalusi palju rohkem olema. me peame uue ametivõimu äh, tõesti äh, looma, uue ameti, seda on vaja äh, siis finantseerida, selleks on vaja personali, aga seda hakkame siis rääkima, kui Euroopa Liit, Euroopa Parlamendis hakatakse järgmist eelarvet asu-, arutama. suur tänu, Catherine Styler, suur tänu äh suur tänu eh, meie külalistele, suur tänu. Mm, eh, ma tahtsin teile esitada järgmise küsimuse, kui te rääkisite raamatupidamisest, Te rääkisite ka aktsiatulust, mida võiks eh, tõese väärtuse alusel arvutada, aga võiks ka teine võimalus olla ma ei tea, kas see temaatika teile ka huvi pakub, Pripsi, Pripsist rääkides mm, tahaksin küsida, kas on võimalik seda kuidagi läbipaistvamaks ja selgemaks muuta? samas peab ütlema, et meile teeb Euroopas muret vananev elanikkond kahe tuhande kümnendaks aastaks on Lääne-Euroopa eh, teenitav tulu vähenenud oluliselt. see tähendab seda, et me peame mõtlema, kuidas inimesi kaitsta vanemas eas, kuidas noori inimesi veenda, et nad äh, võtaksid pensioniplaane tõsisemalt, isegi need, kes praegu ähm, praegu raha koguvad, ei tee seda piisavalt äh, ja tahaksin veel kord teid tänada selle eest, et te elanikkonna vananemist mainisite. muide, see viimane küsimus on mulle väga südamelähedane, see on muide võtmetähtsusega igas mõttes. probleem on selles, et meil tuleb väga tõsiselt järele mõelda, milliseid uusi instrumente välja töötada, mis vastaksid eh, inimese vajadusele kogu tema eluea vältel, nii et inimesed saaksid oma elu alustada eh, turvaliselt, eh, saaksid hakata pensioni koguma, eh, kas siis ise või tööandja poolt siis pensioni koguma, see on väga tähtis ja see on seotud ka pripsidega. Nende hulka kuuluvad muidugi ka need pensionitooted Neid äh, pakutakse kogu aeg äh, Suurbritannias ka ilmselt, aga neid muide ei pakuta samadel tingimustel kui nõu ja informatsiooni ja äh, nende tas-, tasud ei ole väga selged, aga meie tahaksime teha nii, et oleks võrdsed võimalused kõigile, investoritele ka praegusel hetkel on in-, investorid pikemas perspektiivis paremini kaitstud ja nüüd kas ra-, raamatupidamise äh, kohta ei taha ma midagi siin avalikult välja öelda, ma ei hakka rääkima nendest arvutusmetoodikatest, kas tõese väärtuse järgi või mitte, aga ma tahaksin öelda, et tehnikud, need, kes tunnevad tehnilisi aspekte, tulge niisuguste la lahendustega lagedale, mida kõik mõistavad, me ei saa teha nii, et ühes maailma osas on üks lahendus samadele toodetele te, teises maailma osas teine, meil peab midagi palju veenvamat olema. härra Kimest, te rääkisite rääkisite ka raamatupidamisstandardites oma ettekandes, ma tahaksin tuua ühe näite. Deutsche Bank, äh, pangal on üks koma kaheksa miljardit äh, eurot vastavalt oma aruannetele, aga seal on suur vahe, üheksasada miljonit, ehk seal on siis põhilisi äh, erinevusi selles, kuidas neid andmeid esitatakse. kolm aastat tagasi härra McCreevy ja peadirektor ütlesid, et me oleme üsna kaugel juba Ameerika standarditele ja me seda lõhet oleme ületamas, aga mis suunas me praegu siiski liigume ja minu küsimus oleks, ma ei tahaks minna tehnilistesse detailidesse aga kas me ikkagi äh, mõistame seda, kuidas ähm, ähm, Euroopa Keskpank töötab ja kelle ees ta on aruandles kohudan-, kohuslane äh, üldse. teiseks, praegu on väga mitmeid dokumente arutamisel ja surve on küllaltki suur. ja see tähendab, et mõnikord tuleb meil tegeleda selliste küsimustega ja vastata küsimustele, mis mõjutavad ka teisi teemasid, millega parajasti ei tegelda, näiteks depoopankade küsimustega. ja IFM-i küsimusega või olba, tehakse ka e AFM-i osas ettepanekuid, aga see ei ole kõike loogiliselt omavahel seotud. ja minu viimane prospektide direktiivi parajasti tõlgitakse. ja me teame, et äh, mõne aja pärast tekivad meil ka pripsid. ja, ja Pripside eesmärk on pakitud investeerimistoodete loomine lähimas tulevikus. ma vastaksin kõigepealt viimasele küsimusele, sest see on kõige lihtsam. kui me tõesti eraldame erinevad töösuunad, siis me sattume konflikti, sest Prips on tõesti hea näide selle kohta võrreldes käsitletavate direktiividega. näiteks Pripside ja prospektiivide direktiivide vaheline ähm, lõhe. ja Euroopa institutsioonid, sealhulgas ka äh, komisjon või alates komisjonist, tähendab see tegelikult seda, et äh, meil oleks teatud kindlad tegutsemisviisid teatud toodete osas ja äh, need oleksid äh, lühikesed äh, prospektid täismahus. ja lisaks sellele äh, mõned äh, käitumis- või tegutsemise reeglid oleks ka kasulikud nende muude toodete jaoks prospektide direktiiv ja PRIPS võib-olla natukene kattuvad, aga täielikult mitte, nii et natukene on erinevad lähenemised, aga see selgub ähm, mis puudutab depoopankade küsimust, selles osas ma teiega nõustun. me teadsime, et kui me tegelesime krediidiagentuuride küsimusega, siis see mõjutab ka kapitalinõuete direktiivi ja me loomulikult pidime kohandama neid teineteisele, nii et seal ei tekiks konflikti. sellised asjad juhtuvad sageli ja see on vältimatu ja võib-olla parlamendis teie peaksite selle eest head seisma, et eh, sellised asjad omavahel vastavuses oleksid, aga me teame, et teepankade osas on siin probleem, need ei ole päris vastavuses üksteisega. aga seda me oleme varem ka arutanud. ja kõige huvitavam asi on ISP küsimus, mida te nimetasite, siin on kaks erinevat küsimust ja kaks ähm, lahknevust, aga me näeme sama asja ka raamatupidamises, näeme ka riskifondides, ka krediidiagentuuride juures. Ähm, mõned aastad tagasi me Caesaris pidasime ähm, vastastikute tunnustamise osas äh, arutelusid, aga kriis on seda takistanud. Carlo ja mina käisime möödunud nädalal Washingtonis ja arutasime seal vastastikute tunnustamise küsimust. igal juhul ma sain nii Ameerika poolest aru, et nad on sellest äh, huvitatud. Äh, Ameerikas ühest küljest muidugi on samuti kriis ja see on tundunud, tunginud sügavamalt struktuuri kui siin ja Ameerikas on nad silmitsi ka institutsionaalse reformiga ja praegu veel ei tea täpselt, kuhu see välja jõuab. ja vaatame, kuidas Ameerika erinevates valdkondades tegutseb. ma ei öelnud midagi ISP e kohta, vaid on oluline see, et selle panga haldus üle vaadataks. tegelikuks teemaks on see, et äh, see enesejuhtimine oleks hästi balansseeritud ja et äh, Euroopa väärtpaberituru järelevalve komitee kaasataks selle tegevusse ja minu arvates tuleb seda tegevust nagu nullist uuesti alustada. Muchas gracias, señora presidenta. Esta mañana muchos de... Suur tänu kõik äh, peaaegu osalesid täna hommikul äh, ekspertidega kohtumisel ja see võimaldab nüüd meil analüüsida neid äh, teemasid. samuti kohtusime Troikaga, teie ütlesite, et homme on võimalik kokkuleppele jõuda, sest enamus kakskümmend üks riiki on oma järelemõtlemisega jõudnud ühistele tulemustele. kasutan ära teie kogemusi nüüd, et teada saada, millised on kõige kuumemad punktid. meie arvates äh, on kõik, üks kõige kuumemaid ja olulisemaid punkte parlamendi roll demokraatlikus protsessis uute institutsioonide seas ja ka seadusandlikus protsessis, töötamaks välja norme, määrusi, aga ka tehnilisi standardeid Euroopa pankadele. Euroopa äh, Pank saaks sekkuda, sest meil on oma pädevus ja komisjon siis otsustab. meil on ka äh, siin äh, Euroopa tasemel pädevus ja, ja samuti järelevalve võimalus, aga kui nüüd virtuaalmaailmast reaalmaailma minna, siis on asjad teistmoodi. tegelikult teevad otsuseid, otsuse ettepanekuid pankurid ise. teevad ettepanekud Turujärelevalveametitele ja siis toimub selline areng, et eh, liikmesriikides muutuvad järelevalveametid kuidagi hooletuks. kas on kas siis eh, või mida siis teha, kui eh, ei, ei rakendata Euroopa määrusi, ei kohaldata piisavalt, kelle poole siis pöörduda järelevalve küsimustes näiteks, kas peaks olema mingisugune eh, nii-öelda tagavaraklausel ja nüüd Äh, raamatupidamise seisukohast ei olegi midagi palju lisada. tahaksin öelda, et teie kogemused ähm, ju ütlevad juba teile isegi, äh, kuidas hinnata turge äh, või siis ka kinnisvaraturul toimuvat, näiteks Hispaanias, sellepärast et kindlasti on, kuna kinnisvara väärtus paisus liiga suureks, on nüüd tekkinud maksuraskusi teatud firmadel nüüd demokraatliku vastutuse küsimuses, millest te rääkisite kõigepealt ja te rääkisite täiesti õigesti, meil on määruse ettepanekud, mis peaksid vastutust tagama. ja just sellepärast olen ka mina täna siin. tänane kuulamine on ka osa eh, sellest tööprotsessist, mis on seotud vastutusega, see ei pea mitte ainult jätkuma tulevikus, seda tuleks isegi tugevdada ning eh, eh, kõik meie kolleegid kolmes institutsioonis arvavad, et nende sõltumatus on väga tähtis, aga see tuleneb liikmesriikide õigussüsteemist. ja seetõttu on väga raske näiteks, kui Euroopa Komisjon tahaks sekkuda. ja seetõttu oleme me ikka veel selle vastu, et Euroopa Komisjon sekkub kui on vaja tehnilisi standardeid muuta. Te teate, nii nagu raamatupidamisstandardidki kinnitab ka tehnilised standardid Euroopa Komisjon, aga praeguse skeemi järgi on neil õigus kas neid siis muuta või asendada ja loomulikult seda peetakse sekkumiseks äh, liikmesriikide reeglite kehtestamise protsessi ja ka Järelevalveameti töösse üldiselt. härra Garcia Malagallo, eh, see eh, tagavaraklausel näiteks, kui on vaja eh, konflikti puhul lahendada erimeelsusi, siis kui tekib tõesti erimeelsus, siis koostatakse üks paneel, kes võtab vastu otsuse, ekspertpaneel, see esitatakse ka liikmesriigi vastavale ametile. fiskaalvastutuse klausel on olemas, üldine klausel, kas see pole piisav, see on artikkel kakskümmend kolm, aga probleem on pigem vahenduse puhul selles, et kui, kui see järelevalveamet võtab vastu otsuse ja seda ei täideta, võtta, mis siis juhtub? muide, e, niisugused otsused on e, sarnased kohtuotsusega, aga liikmesriigis öeldakse, me ei, me ei hooli sellest, siis on ainust üks võimalus minna Euroopa kohtusse, aga see võtab palju aastaid. minu ettepanek on see, et liikmesriik, vabandust, Euroopa Järelevalveamet võib äh, kaevata eh, selle, kes eh, reegleid ei täida, liikmesriigis kohtusse ja nõuda, et liikmesriigi eh, amet täidaks otsust. Not, not... ma ei taha tõesti raamatupidamisest rääkida, ma ei tea, kas midagi läks tõlkes kaduma, aga pang-, aga kuna ma olen pangandusekspert, siis ma lihtsalt vabandan ja mul on hea vabandus mitte rääkida raamatupidamisest ja maksujõulisusest. suur aitäh, härra Vimers, meie küsimustele vastamise eest. ma tahaksin kommenteerida seda, mida te just ütlesite härra Margaljusele tehniliste standardite kohta. Euroopa Parlament loomulikult võib ette kujutada erinevaid demokraatliku järelevalve vorme, seda, kuidas neid standardeid saavutada. me võime kasutada rahvusvahelisi eksperte, Euroopa Komisjon võiks meid toetada aga me ei saa ette näha seda, et tehnilisi standardeid hakatakse rak-, rakendama niimoodi, et Euroopa Parlament ei kasuta ära oma võimalust hinnata lõpptulemust. mulle tundub, et selline lähenemine teeks majandusele rohkem kahju kui head loomulikult me peame äh, hoolitsema Euroopa Parlamendi institutsionaalse positsiooni eest, Euroopa Parlament peab kasutama otsuse langetamise õigusi ja ma tuginen äh, sellele, mida ütlesite teie ja ma arvan, et see oli ka see, millele härra Margalju küsimus oli sihitud. Äh, mul on üks küsimus ka tuletisinstrumentide kohta, mida te mainisite. Äh, võib-olla ma, ma paluksin, et te natuke selgitaksite asja. mil määral teie ettepanek puudutab tuletisinstrumentide turgu ja kas me piirdume ainult standardiseeritud toodetega ja kuidas see mõjutab siis standardiseerimata tooteid? esimeses küsimus, tegemist on poliitilise küsimusega ning te mõistate, et eh, olles selle komisjoni juhiks, mis on osaks Euroopa institutsioonidest, ei saa ma seisukohale asuda. Te peate arutama seda oma kolleegidega teistes Euroopa Liidu institutsioonides Te peate aru saama, et mina ei saa sellele küsimusele vastata, aga nüüd see teine küsimus, me räägime tehnilistest standarditest ja küsimus on selles, mida te tehniliste standardite all silmas peate, analüüsime seda olukorda pisut. võtame ühe näite. võtame näiteks pangandussüsteemi. pangandussüsteemis on aruandluskohustus Euroopa ameti ees, praegu toimub see aruandlus väga erinevate süsteemide järgi, on erinevad aruandluskor-, korrad, on olemas suur Exceli formaadis leht ning iga kord äh, ja see leht sisaldab definitsioone, mis on väga erinevad. me peame üritama neid definitsioone harmoniseerida nii palju kui vähegi võimalik. küsimus on selles, kas teie parlamendis hakkate äh, defineerima neid asju Äh, teil läheb liiga palju aega selleks, et teha, nii et küsimus on selles, mis on praktiline. kui mina peaks, äh, näen siin mingit vastutust selles valdkonnas, mina ütleksin, see on poliitiline ja mitte tehniline. ja seetõttu poliitilised tagajärjed, poliitiline vaatenurk, poliitilised eesmärgid, need on need asjad, mille arva-, mille osas minu arvates dialoog on võimalik ja seda dialoogi me oleme valmis pidama kõigiga, kes dialoogist huvitatud on, nii et, et kui tahate mind ülehomme, kui ma ikka ametis olen, kutsuda sellele dialoogile ja te, kui te küsite, mida te tulete siin instrumentide osas teete, siis ma ei hakka selgitama teile, millised on erinevused standardiseeritud ja mittestandardiseeritud äh, tuletisinstrumentide vahel, vaid ma hakkan tegelema küsimusega, kas teil on aruandluskohustus äh, Äh, kuidas te neid aruandeid levitate ja nõnda edasi, need on need küsimused, mille baasil on äh, arukas dialoog võimalik. ma hakkasin juba tuletisinstrumentidest rääkima, siis peatuksin nendel ka pikemalt. komisjon äh, avaldas paar kuud tagasi dokumendi sellel teemal, ma arvan, et see oli oktoobris, me toetame seda dokumenti igati, meie arvates läheb see just õiges suunas ning me sooviksime, et töö selles valdkonnas jätkub Äh, selles äh, kontekstis on mitmed asjad üsna olulised. kõigepealt, kuidas me saaksime äh, vähendada riske tuletisinstrumentide turul? me teame, et jutt käib mitte miljarditest Äh, mitte sadadest miljarditest, vaid me räägime biljonitest ja isegi kümnetest ja sadadest äh, biljonitest. seega me peame olema väga ettevaatlikud, et kui midagi kohutavat äh, tuletisinstrumentide turul juhtub, et see ei mõjuks hukutavalt ühiskonnale tervikuna, sest selline oht on olemas. mida me saame teha? siiamaani me oleme loonud mitmed mehhanismid, mis on suunatud Äh, selliste positsioonide likvideerimisele, äh, mis võivad seda oht, ohtu põhjustada. Äh, ja seda me siis teemegi siis läbi nende kesksete tehingu vastpoolte ja mitte ainult siis aktsiate osas, vaid ka muude väärtpaberite osas on äärmiselt oluline, et sellised organisatsioonid toimiksid tõhusalt, et nad oleksid usaldusväärsed ja piisavalt maksujõulised, niisiis me peame hoolitsema selle eest, et on olemas piisavalt kapitali, millel on olemas tagatised, et et äh, on olemas igakülgne toetus, on olemas igakülgsed süsteemid, mida meil on vaja selleks, et neid CCP-sid toetada, sellepärast et me äh, tsentraliseerime tururiske nüüd teie järgmine küsimus, mis puudutab standardiseerimist. standardiseerimine Äh, vabandust, hüvitamine äh, või äh, on võimalik ainult nende lepingute puhul, mis on standardiseeritud. ei saa kompenseerida lepingut tootele A lepinguga toote, tootele B, mis on täiesti teistsugune. erinevatel lepingutel, erinevad lepingud peavad olema piisavalt võrreldavad selleks, et neid saaks hüvitada kuidas me hakkame nüüd äh, tagama, et selline hüvitamine aset leiab? turgudele see kahtlemata ei meeldi, sellepärast äh, nad äh, saavad suuremat tulu mittestandardiseeritud toodetelt. seega me peame hoolitsema selle eest, et tooted oleksid standardiseeritud ja selleks ka kasutada erinevaid vahendeid, millest üks ei välista teist. USA-s leitakse, et seda tuleks teha valitsuse otsuse läbi Äh, ilmselt tuleks siis äh, lepinguid põhjalikult läbi vaadata vastavalt siis nendele üldistele standarditele, mis on paika pandud. see on üks lähenemisviis ja me võime ka midagi sarnast teha. näit-, näiteks ähm, kui on äh, väärtpaber teatud nimele, siis võib öelda, et tegu on standardiseeritud tingimusega, siin võib väikseid variatsioone lubada, aga kui nii ei ole, siis hüvitust ei tule jälle me, kõik ju taandub tehnilistele standarditele, lisaks sellele ja mulle tundub, et komisjoni ettepanekud lähevad äh, ka teises suunas, nimelt äh, kehtestatakse kapitali adekvaatsuse nõuded mittestandardiseeritud lepingutele. see tähendab siis äh, et seda, mida ei saa kasutada läbi SSB, selleks on vaja rohkem kapitali, aga need lähenemisviisid ei ole vastastikku teineteist välistavad. suur aitäh! härra Stojani küsimus ja siis veel mõned küsimused, mida saab koos esitada. Äh, suur aitäh, äh, juhataja. Äh, ma pean tunnistama, et mul on natukene raske aru saada selle kriisi põhjustest. ma esitan teile väga lihtsa küsimuse. millised olid need argumendid või motiivid, millised äh, äh, operatsioonid väärtpaberitega ei olnud juba finantsinstitutsioonide bilansis ja mis jäeti bilansist välja? Äh, jutt käib siin praegu pankadest ja teistest finantsinstitutsioonidest. minu küsimus tuleneb ähm, sellest, äh, kui te rääkisite CCP-dest ja nende tsentraliseerimisest. ma ei ole päris äh, kindel, kas need maksujõulisuse ja tagatise, tagatiste sätted ja need toetusmehhanismid, millest te välja pakute, kas need ise ei muutu milleski selliseks, äh, mis võivad järgmisel korral süsteemseid kriise põhjustada, see teeb mulle pisut muret samuti tahaksin ma teada, kas te võib-olla ei võiks natuke pikemalt peatuda nendel nii-öelda läbipaistmatutel äh, aladel ja ja kuidas, äh, sellel, kuidas nad turge mõjutavad, et nad ei mõjutaks turge liiga palju. Äh, kas on vaja, et kõik oleks alati täiesti nähtav? ja kui rääkida toodete ümberstruktureerimisest, siis äh, kas teil ei tundu, et mõnikord ähm, toimub just nimelt ümberstruktureerimine tagasivõtmise asemel? Ähm, nii et, et, äh, et äh, raha oleks ikkagi fondides ja sealt tuleks tasud. ma ei ole päris kindel, kas me oleme siin huvide konflikti täielikult lahendanud Äh, suur aitäh, mulle tundub, et need küsimused on üsna sisukad. ma püüan neile vastata äh, selles järjekorras, nagu neid esitad. kõigepealt äh, vastaksin teie küsimusele, miks need nii-öelda kahjumisvarad olid endiselt pankade bilansis miks nad sinna üldse sattusid kõigepealt, miks pangad ostsid selliseid tooteid ja teiseks, miks nad need alles hoidis esimene asi on see, et need tooted sattusid sinna sellepärast, et pangad said nende toodete pealt suurima, suuremat tulu kui muude võlakirjade ja asjade pealt. nii et küsimus oli tulus. teiseks, ma arvan, et parga, pangad äh, tuginesid reitingutele ja äh, Nendel enamikel nendel to toodetest oli A reiting, see on sama reiting kui valitsustel ja äh, Äh, ka kapitali äh, adekvaatsuse nõuded olid selle reitinguga seotud, seega kogu süsteem, äh, mitte lihtsalt üks üksik tegur, ei põhjustanud seda kahetsusväärset olukorda, kus need varad olid siis bilansis ja kui asi hapuks läks, siis kogu, kogu süsteem kukkus kokku ja probleem on selles, et meil ei ole määrust krediidireitingu agentuuride kohta ja meil on tulevikus äh, kavas selles, selle teemaga väga rangelt tegeleda. Äh, keerulisem küsimus on see, et kas CCP-d on lahenduseks tulevikus. ma loodan, et on. aga me peame olema väga valvsad, sellepärast Nad koondavad tururiske, nii et, et, et kõik need riskid, mida kannaksid muidu erinevad osapooled, nüüd siis koondub kogu see risk CCP-dele ja sellise koondumise puhul peab olema väga eh, ettevaatlik riski juhtimise osas. kui eh, mõne CCP-ga midagi juhtub, siis kindlasti tekivad süsteemsed probleemid antud hetkel ma midagi rohkemat ei saa öelda, võib-olla võiksin äh, vaid lisada, et ma loodan, et mõned inimesed äh, tulevad välja selliste riskijuhtimissüsteemidega, mis on veelgi äh, täiuslikumad kui need, mis meil praegu olemas on. nii et, et kui te ennast väga turvaliselt ja muretult ei tunne, siis ma jagan seda tunnet nüüd need äh, läbipaistmatud äh, kohad, jah, arutelu sellel teemal on üsna segadust tekitav, keegi, inimesed ei tea täpselt, mis need on, me ei tea, miks nad sellised läbipaistmatud on, äh, miks inimesed ei lähe teistesse turuosadesse. Nad ütlevad, et täitmiskorraldused ei mõjuta turge, ma ei tea, kas see on niimoodi samas me oleme tunnistuseks, et äh, suured orderid äh, on killustatud paljudeks väikesteks. näiteks kui tuhandene order jagatakse kümneks äh, sajaks orderiks, siis sellega turgu ei mõjuta nii et, et on väga palju asju, mis ei ole selged, ma arvan, et me uurime seda teemat, me esitame peatselt arvamused nii et, et ma ei hakka ütlema, et me peaksime eh, seda valdkonda reguleerima, ma ütlen lihtsalt, et antud hetkel meil ei ole piisavalt veel arusaamist sellest, mis nad on, kõigepealt meil on vaja täpsemaid arve, meil on vaja täpsemalt aru saada, mis toimub, ja teiseks eh, me peame täpselt ka aru saama, millised on need teemad, mis kaalul on, hetkel ma pean tunnistama, et mul tõesti õigeid vastuseid ei ole. viimane küsimus, eh, proua juhataja, oli see, et et äh, miks see ümberstruktureerimine ja mitte tagasivõtmine, ma arvan, et see asi on käinud juba väga pikka aega, ma ei tea, kas see on seotud tasudega või ei. Äh, kahtlemata investeerimisfondide vallas, äh, kui te seda silmas pidasite, siis mulle meeldivad ümberstruktureerimised ja ühinemised, sellepärast et Euroopas meil on liiga palju väikseid investeerimisfonde ja muide, eurofondide direktiiv lubab äh, rohkem äh, ühinemist ja liitumist, nii et, et see on samm edasi. Äh, kas selle kõige taga on tasud, seda ma ei tea. investeerimisfondide valdkonnas muidugi tasud on alati olnud määravad. suur aitäh. võib-olla ma pea, peaksin andma teile võimaluse peatuda mingil teemal, mida me ei ole tõstatanud meil ei olnud aega väga paljudest asjadest rääkida. üks väga huvitav neist on väärtpaberite katteta eelmüük. selles osas me peame olema jälle väga arukad, sellepärast et need reeglid, mis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris vastu võeti, on osutunud täiesti ebapiisavateks ja nad on ka turgu häirinud Äh, nad ei suutnud piirata siis väärtpaberite katetud eelmüüki ja äh, tekitasid probleeme paljudele inimestele, aga me tegeleme selle valdkonnaga. Äh, võib-olla me püüame siis arveldustsüklit vähendada, tõesti hoolitseme selle eest, et ette ei saaks müüa, enne kui ei ole kindel, et väärtpaberid tõesti on olemas. nii et, et see on üks huvitav valdkond, mille juurde me tagasi tuleme, võib-olla võiks sellel teemal kunagi ka kuulamise korraldada. kui parlament loomulikult huvi tunneb ja tahab teada, mida me teeme, ma olen alati valmis teie ette tulema. suur aitäh, ma olen täiesti kindel, et me oleme huvitatud tulevikus, nii et, et suur aitäh veel kord ja jääme ootama teie järgmist külaskäiku ja homme hommikul kohtume jällegi, aitäh. Uh, nüüd teeme paariks minutiks äh, pausi, et saaksime valmistuda järgmiseks päevakorrapunktiks, milleks on äh, proua Alvarese raport äh,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 nagu ma juba ütlesin, on meie järgmine päevakorrapunkt siis eh, halduskoostöö maksustamisalal ja meil on eh, ka raporti eelnõu Magdalena Alvareselt, mida me asume arutama. jah, ma näen, et te seal olete ja ma loodaksin lihtsalt, et te, te ei arutaks küsimusi siin selle ruumi sees, vaid läheksite välja seda tegema ma arvan, see ei ole raportööri seisukohalt õiglane, et ta peab kõva häälega rääkima. aga asugem nüüd siis kuulama proua Alvarest. veel paluksin vaikust. proua Alvarez, palun. lugupeetud kolleegid, me arutasime juba varem neid küsimusi ja ma andsin oma selge toetuse sellele maksustamisalase halduskoostöö direktiivile, ainult siin on mõningad punktid, mis on selles ettepanekus olulised. nagu ma juba nimetasin, olen ma üldiselt väga toetav ja muudatusettepanekud, mis täna teie ette on toodud, on peamiselt eh, tehtud selle ette äh, eesmärgiga tehtud, et lihtsalt tugevdada või siis muuta natukene mõnda ettepanekut, et me saaksime selle direktiiviga natukene edasi liikuda ja parandada koostööd, halduskoostööd maksustamise ähm, äh, valdkonnas ähm, ja vältida maksudega seotud pettusi. siin on mitmeid positiivseid aspekte ja ma tahaksin, et äh, siin oleks äh, teksti siiski viidud sisse teatud muudatused. kõigepealt tahaksin ma rõhutada eh, seda direktiivi eh, siis ehm, vastuvõtmise ajahetke ehk praegune majanduskriis tähendab, et avaliku sektori kulutused on suured ja muidugi mõjutavad maksupettused ka siis äh, riigieelarvet ehk äh, see ähm, peaks siis puudutama õiglase maksustamise äh, põhimõtet, millest me räägime. aga nüüd artiklid, mida oleks vaja muuta. kõigepealt rakendusala osas. siinkohal tahaksin ma, et rakendusala oleks natukene täpsemalt defineeritud praegu ei ole piisavalt kaetud kõik õiguslikud instrumendid ja õiguslikud korraldused, mis olemas on, eriti lähtudes sellest, et tulevikus võib-olla on maksudes ette näha muudatusi, ehk me räägime siin automaatsest infovahetusest, automaatne infovahetus on info vahetamise kõige tõhusam viis äh, maksusüsteemide vahel, ehk siis äh, muudatusettepanek on tehtud eesmärgiga, et äh, see direktiiv oleks paremini rakendatav. ja siin on üks muudatusettepanek tehtud ka sellepärast, et äh, infovahetus toimuks automaatselt, mitte äh, siis vastava palve peale ja et kohustused kehtiksid teatud sissetulekuviiside poole ja et see oleks teatud sissetuleku kategooriate osas rakendama. teine muudatusettepanek äh, peaks olema siis teatud piirangute osas infovahetuse kohta näiteks kategooria või siis eh, info kogus. Eh, see siin on seotud ka komitoloogia menetlusega ja teavitamiskohustus peaks olema eh, kõrgem kui OECD ähm, praegused äh, kohustused, aga see muidugi äh, siis ähm, äh, on suunatud ka integreerimisele Euroopas tervikuna. ja siin me räägime siis taotluse esitanud riigi ametnike info saamise võimalustest infot välja andva riigi osas. aga meil on vaja siin kindlat rii-, raamistikut paika panna koostöö osas ja juhised on olemas ka siis äh, selles osas. aga standardiseerimise osas on öeldud, et automaatne infovahetus peaks olema kohustuslik juhul, kui toimub uurimine ja see suhtlemise nõue on kohaldatav ka siis, kui toimub mingi juhtumi uurimine, selles osas on tehtud ühiseid muudatusettepanekuid ja peab olema ka ajaline määratlus paika pandud, millal teatud siis eh, suhtlemispalved peavad olema lõpetatud. lisaks sellele tahaksin eh, ka nimetada, et parim osa direktiivist kõrvaldab pangasaladuse ja eh, siin räägitakse ka Ähm, siis maksude päritoluriigist, mis ei ole kata kogu maksu ähm, küsimust. aga selles osas tahaksin ma siis äh, maksu küsimust laiendada kogu maksu rakendusalale nii et tõepoolest oleks äh, võimalik muuta ära panga saladuse reeglid. ehk äh, siis maksumaksja ei pea olema mingi riigi resident. ja põhiliste muudatusettepanekute osas tahaksin teile meenutada, et et tegemist on suure sammuga edasi. eesmärgiks on ühtsed reeglid, et me saaksime maksupettuse vastu võideta ühisruumis, ühisturul ja see on kaugemale minev ettepanek, kui praegused rahvusvahelised ehm, reeglid ette näevad. ehk siis selleks, et efektiivselt võidelda maksupettuste vastu, on meil vaja infovahetust ja sellisel juhul ehm, saaksime võidelda tõhusalt maksupettuste vastu. ma olen ehm, teinud paari raportööriga tõhusat koostööd ja meil peab olema nõukoguga eh, siis ühine kokkulepe selles osas, et eh, maksud muutusid läbipaistvamaks, tänan. meil ei ole, noh, ma, ähm, madame la president äh, äh,. proua esinaine, selle direktiivi eelnõu puhul võib öelda, et see on muidugi heast tahtest koostatud, aga mina olen ikkagi reserveeritud, kõike ei pea siit välja viskama, sest äh, meil on väga palju kaalul. seetõttu on vaja väga põhjalikult neid küsimusi arutada. üldiselt kõneldes volinik Kovatš, kes muide varsti ära kaob ja komisjon ka, on otsustanud tohutut teemat käsitleda, nimelt läbipaistvus, maksupettused. Äh, see koosneb nii paljudest tükikestest, igal probleemil on oma spetsiifika, aga ma ei arva, et äh, me, et me saaksime ilma üldise lägene, lähenemiseta kõiki äh, asju lahendada seetõttu arvan, et kui me iga tükikest eraldi käsitleme, siis me eh, niisugust üldist rahuldavat eh, tulemust ei saavuta, meil ei ole siis paketti ja seetõttu võiks nii-öelda poliitilist arbitraaži võimalust eh, kasutada, et me saavutaksime siis need tulemused, mida me soovime. ja kui te lubate, siis tahaksin välja tuua mõned probleemsed kohad. olenemata nüüd, milline eh, meie filosoofiline lähenemine informatsiooni saamisele Äh, on, kas seda peab tegema siis automaatselt või, või iga taotluse puhul, tahaksin öelda, et ei ole vastuvõetav, et, et Euroopa Komisjon otsustab komitoloogia menetluse kaudu, milline saab olema nende andmete kohaldamisala, mida siis äh, hakatakse vahetama või mida on vaja edastada. see on täiesti segane primaarne seadusandja peab seda tegema täiesti läbipaistvalt ja määrama ära, kus neid äh, edastatud andmeid saab kasutada ilma igasuguse komisjoni sekkumiseta. ma loodan, et raportöör arvestab seda. nüüd, mis puudutab nüüd eh, maksuametite äh, vahelist infovahetut, tahaksin öelda, et äh, meil on olemas vastavad standardid, artikkel viiskümmend kuus OECD konventsioonist äh, või siis äh, meil on ka maksu vahetamise leping olemas. kahe tuhande üheksanda aasta märtsis on sellele äh, lepingule juba paljud riigid alla kirjutanud, nüüd on viimane aeg see Euroopa Liidu õigustikku võtta, kohustuslikuks teha ja seetõttu eh, võiks selles direktiivis ka eh, Maksuametite vahelist koostööd mainida. nüüd eh, tuleb käsitleda ka täpsemaid juhtumeid, riik saab informatsiooni taotleda, kui informatsioon on oluline ja kui, kui äh, taotlus on põhjendatud, siis ei saa keelduda informatsiooni edastamisest pangasaladusse, pangasaladust põhjenduseks tuues seetõttu peab see mõte ka eh, eh, halduskoostöö direktiivi võtta. G kahekümne kohtumisel Londonis nõuti kaheteist, kaheteistkümne konventsiooni täitmist, eh, aga ei nõutud automaatset andmevahetust. meile öeldi, et OECD on meil eh, näidisprotsessi välja töötanud ja Euroopa saab selle põhjal edasi minna, aga ärgem olgem naiivsed. muide, vastaspool juba hõõrub käsi, peab teadma, et OECD standardeid ei kohaldata sugugi kõikjal, näiteks Hongkongis sugugi mitte. Eh, eh, Hongkongi muide kaitseb tema suurvend Hiina. ja muide, niisuguse konventsioon, niisugust konventsiooni järgides läheme me rappa, seetõttu peame me rääkima eelkõige sellest, et kõik eh, kohaldaksid sarnaseid standardeid, kõigil oleksid võim-, võrdsed võimalused. teine viga on selles, et automaatne andmevahetus ei too mingit kasu, see on ebaproportsionaalne, kui Maksuametil on põhjendatud kahtlusi, siis on täiesti normaalne, et üks teine Maksuamet vastab siis talle tema küsimustele. ja automaatne andmevahetus. see on ju tähtis, proua esinaine. ja ma olen oma eh, fraktsiooni raportöör ja mul on õigus ka selgitusi anda siin selle kohta, mis me arvame. aga nüüd automaatne teab mis andmete vahetamine, kaasa arvatud sotsiaalmaksu andmed, see uputab Maksuameti lihtsalt andmete alla ja tekib täiesti ebatõhus protsess jällegi tuleneva sellest automaatse andmevahetuse nõudest. see ei vii meid mitte kuhugile. juba on nõutud, et automaatne andmevahetus piirduks äh, äh, hoiuandmetega, aga see ei funktsioneeri või hoiuste andmetega. ja nüüd meie sõbrad inglased. muide, ei soovi sugugi äh, informatsiooni vahetada, kuigi nad nõuavad suuresõnaliselt. Nad ütlevad, et neil ei ole andmeid, siis nad ei saa ka neid edastada. minu meelest tekib siin küsimusi andmekaitsega, isikuandmekaitsega ja tahaksin öelda, et äh, suur osa liikmesriike üldse oma riigisiseselt automaatset andmevahetust ei rakenda, sest see on ja, ja see on veelgi mõeldamatum piiriüleses kontekstis, see tekitab tohutuid halduskulusid nii äh, majandusprotsessis osalistele kui ka maksuametitele. ning kõigil nendel põhjustel tuleks automaatne andmevahetus äh, halduskoostöö direktiivi tasemel äh, valikuliseks teha või vabatahtlikuks teha et ja e, e, seda sel-, seetõttu, et see ei muuda haldusprotsesse tõhusamaks, otse vastupidi. ja tahaksin rääkida ka ühe liikmesriigi ametniku kohalolust teise liikmesriigi ametiruumides, see on muide üldse liikmesriikide suveräänsuse rikkumine see on hirmus äh, äh, põhimõte. kui me siin kõik koos oleme, miks mitte seda, otsustada seda tagasi lükata? suur tänu, Astrid, ma tõesti lasin äh, teil kõnelda kümme minutit, see on kolm minutit kauem kui raportööril ähm, ma lubasin teil kõnelda, sellepärast et teie ähm, seisukohad on võib-olla eh, nagu vasturääkivamad kui teistel, teistel ma paluksin ikkagi olla lühisõnalised. aga me tahaksime ka komisjoni seisukohti kuulda. jah, ma nõustun teiega, aga mul on oma ajakava ja palun. Lipp Lambert, palun jah, suur tänu, ma ei võta kümmet minutit. kui nüüd rääkida heast tahtest, siis me võime ka rääkida eh, omavahel heast tahtest, aga siin ei ole tegemist üldse hea tahtega, siin on rääk-, siin on tegemist rahaga, Euroopa Liidu rahaga, see ei ole sugugi teisejärgulise tähtsusega. me peame, me teame, kui palju läheb maksupettus maksma ehm, ja mida see tähendab liikmesriikidele, seetõttu tuleb kiiresti reageerida ja muutma äh, muuta meie suhtumist. mis on alternatiiviks? Teie räägite reeglite eh, paindlikumaks muutmisest, eh, lõppude lõpuks eh, toob see palju rohkem kohustusi kaasa maksumaksjale, mina te, ei tahaks sellega nõustuda. me arvestades seda, kust te tulete, me saime aru küll, mis teie ettepanekud tähendasid. ja nüüd tahaksin öelda, et meie toetame proua Alvarese ähm, ettepanekut, äh, suurepärane töö ja tahaksin siinkohal ka vastu äh, rääkida äh, proua Lullingule, ega OECD standardid ei ole sugugi ei majanduse tõhususe ega maksutõhususe seisukohalt äh, eeskujuks. aga meie usume, et automaatne andmevahetus tuleks kehtestada. ärge teie muretsege, proua Luling, et te ilmselt sündisite enne Eh, infotehnoloogia revolutsiooni ja eh, info, automaatne andmevahetus eh, on juba reegliks muutunud aastaid tagasi. aga kujutage ette, probleem ei ole selles, kuidas tohutuid infovoogusid hallata, see, see ei ole probleem, automaatselt on võimalik seda teha ja see aitab ka, automaatne süsteem aitab ka jälgi ajada ja leida maksupettusi, pettureid aga komitoloogia versus konkreetne nimekiri, see me, see küsimus teeb meile ikka muret, mingit selget seisukohta meil ei ole, selle, aga me tunneme, et kui nimekirjast midagi kogemata välja jääb, siis tekib ju lünk seadusandluses. seetõttu tuleb seda küsimust veel arutada, suur tänu. suur tänu härra Lambertile. härra Streik. ta debata začíná být tak. E, juhataja, see arutelu on muutunud meeldivalt kirglikuks ja seetõttu kasutan mina ka oma emakeelt, et ma saaksin selle kirgliku tooni säilitada. mul on neli lühikest märkust esmaseks on meie võitlus maksupeksuse, pettusega, see on väga oluline, sest me ei saa eitada, kui oluline on võidelda maksupettustega, kui oluline on äh, vält-, äh, võidelda maksude vältimisega ja nii palju, kui mina proua Lullingut tunnen, selles osas vähemalt oli tal õigus kui me hakkame arutama nüüd tõelist pettust maksudest kõrvalehiilimisega, siis me peaksime viitama maksusüsteemide läbipaistvusele, kas taksud, kas maksud ei ole mitte liiga keerulised, kas ei ole võib-olla liiga palju vabastusi käibemaksust, sest mida rohkem on neid erandeid ja vabastusi, seda, mida keerukamad on teemad, seda suurem on võimalus maksudest kõrvalehiilimiseks teiseks eh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me ei ole nõus eh, seisukohaga, et majanduslangus eh, peaks põhjustama mis tahes sekkumist mõne riigi majandusse ja maksusüsteemidesse. ma arvan, et seadusandjad peaksid selles osas olema ettevaatlikud Äh, minu kolmas ja neljas äh, punkt äh, toetavad seda, mida ütles proua Lulling ja ma sõnastaksin selle natuke teistmoodi, nimelt kolmas punkt puudutab siis infovahetust. kui infovahetus muutub kohustuslikuks, siis on tulemuseks vaidlused maksujurisdiktsioonide vahel ning see põhjustab tõesti mitmeid mittevajalikke vaidlusi me toetame lähenemist, et infot edastatakse taotluse alusel, mitte automaatselt. ning minu viimane punkt, neljas punkt. ma tsiteeriksin siin ühte näidet. mulle näib, et see ei kuulu küll meie komisjoni pädevusse, tööstuskomisjon peaks sellega tegelema, aga see on üsnagi äh, hea näide. Tšehhi Äh, energiahiiglane Cheese, ähm, tegemist on kommunaalettevõttega, millel on esindus ka Brüsselis. selle äh, nädalal tungisid äh, väliseksperdid selle suure ettevõtte peakorterisse, et võtta ära nende arvutid, mobiiltelefonid, korraldasid läbiotsimise, sama toimus ka Prahas, Tšehhi peakorteris ma ei hakka sinna andma hinnangut, kas asi oli õige või vale, ma tahan lihtsalt öelda neljanda punktina seda, küsimus, kas välisekspertide ja auditud, audiitorite kohalolek on alati õige? me oleme siin võib-olla ohtlikul teel, tegemist on suure kommunaalettevõttega, mis osaleb pakkumises äh, selleks, et ehitada tuumajaama, nii et, et missugu-, mis tahes infoleke võib neile väga kahjulik olla, kui nad selles pakkumises tahavad osaleda. mina igatahes ei usu sellesse, et, et ettevõtte peakorterisse võiks lasta väliseksperte. ma arvan, et meil on vaja reegleid, mis defineerivad väga selgelt, kas otsuse peab langetama välisekspert või kodumaine ekspert ja muide, mina ka sündisin enne infotehnoloogia re revolutsiooni, aitäh tähelepanu eest. Dirk Sterks. aitäh. ma arvan, et me peaksime järelevalve ja koostöösüsteemi äh, viima samale kiirusele kui siseturu ma toetan enam-vähem seda, mida raportöör on öelnud, aga tahaksin siiski eh, natukene ka teid hoiatada mõnes küsimuses. kui parlament, võtame näiteks SWIFTi näite, kui parlament eh, soovib eh, väga ettevaatlikult tegutseda finantsandmete vahetuse küsimuses ja kui me tahame eraelu puutumatuse reegleid austada, hoolitseda selle eest, et inimeste eraelu puutumatus on kaitstud ja asi on tõesti kodanike õigustes Euroopa Liidus ja USA-s. Äh, kui me ütleme, et me tahame tagada selles valdkonnas eru, eraelu puutumatust, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et me samamoodi äh, kaitseme Euroopa kodanikke, kui jutt on andmete edastamisest ühelt riigilt teisele. pangasaladus ei puuduta ainult äh, andmete vahel, vahetust Äh, mul on vaja sajaprotsendilist garantiisid, et automaatne andmete vaheldus ei tähenda seda, et see, need andmed saavad avalikuks. ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud, me peame väga põhjalikult hoolitsema selle eest, et kõik tagatised on süsteemi integreeritud. mina isiklikult olen seisukohal, et kui valitseb kahtlus, kui on põhjus arvata, et tegu on probleemiga, siis tuleb infot äh, taotleda ja seda taotlust ei tohi tagasi lükata. aga see ei ole sama asi, kui iga üksikjuhtumi puhul automaatselt andmete, andmeid esitada, nii et, et seda peaksime vaatama. proua Jüri ja ma tahaksin öelda, et meil hakkab aeg juba otsa saama. aitäh, ma püüan teha kiiresti. Franz. Most magyarul folytatnám ma tahaksin tänada proua Alvarez suurepärase töö eest. ma arvan, et äh, on äh, vaja kõnelda sellel olulisel teemal, sellepärast et arvestades äh, äh, riiki raamatupidamist on, on see täiesti oluline. ma olen nõus enamusega sellest, mis on ettepanekus. ma toetan äh, proua Alvarese lähenemist, aga siiski mõned asjad, millele tahaksin tähelepanu juhtida. Äh, kuidas on lugu residentide ja sissetuleku liikidega? ma arvan, et meil peaks olema mingi künnis. ma ei saanud aru, mida raportis täpselt selle kohta öeldi. ma ei arva, et me peaksime küsimuse alla seadma koostöö liikmesriikide vahel ma arvan, et kui, kui vaadata äh, muudatusettepanekuid, siis meil tuleb nende, need uuesti läbi mõelda, me peame vaatama, äh, milline on äh, elektroonilise infovahetuse eesmärk. see on äärmiselt oluline ja kahtlemata ei tohiks see toimida, toimuda komitoloogia menetluse raames, selleks peaks olema vaja seadusloome protsessi. mis puudutab koostööd siis ma tõesti toetan seda, mida raportöör on teinud. A slight problem there with the, the translation. Mr Bullman, very, very briefly, because I would teen väga lühidalt siis, sest volinikule tuleb ka anda sõna. ma kindlasti ei võta teilt eriti aega, aga en-, aga osa eh, osa kolleege olid siin äh, väga teravad, äh, olenemata sünniaastast. me peame arvestama seda, et maksumaksja raha on ikkagi midagi, millest kodanikud hoolivad. seetõttu oleks vaja konstruktiivset koostööd teha raportööriga, mitte segada protsessi. ja me peame siin just selles küsimuses ühel häälel parlamendis kõnelema. suur tänu ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja McMahoni, jah. suur tänu, proua esinaine. tahaksin kõigepealt proua Lullingule öelda, et kõik need ettepanekud, mis siin tehti, on vahet, võetud vastu kollegiaalselt komisjoni kolleegiumi poolt, mitte Kovatši poolt ja komisjon äh, töötas välja koordineeritud strateegia, täna on jäänud veel äh, halduskoostöö alas äh, paar punkti arutada, täna arutame, homme arutame, aga tegemist on komisjoni koordineeritud lähenemisega. ühenduse spetsiifika on äh, nimelt meil ühisturg ja nii nagu härra Sterks ütles, seetõttu arvab Euroopa Komisjon, et eh, me peaksime rahvusvahelistest standarditest veelgi kaugemale minema, nimelt OECD standarditest kaugemale minema, sellepärast et OECD ei puuduta meie siseturgu. minimaalne, eh, minimaalsed standardid rahvusel tasandil, aga mitte siseturu jaoks. ja nüüd eh, need standardid ei puuduta praegu või on, on automaatne andmevahetus muide praegu veel ei puuduta eh, hoiu, hoiustarveid. Eh, muide, eh, automaat, automaatne andmevahetus, vabandust, toimib ja, ja vabatahtlik andmevahetus toimub, Luksemburg muide edastab kaks miljonit korda andmeid aastas ja e, e, liikmesriigid on tõesti võimelised informatsiooni haldama ja nüüd rääkides nüüd e, taotluse põhjal informatsiooni edastamisest, e, tingimused praegu on sellised, et väga raske on informatsiooni saada taotluse põhjal. miks? sellepärast, et e, kõigepealt on vaja teatud Äh, hulka informatsiooni edastada, kui teil on seda. ja, ja, ja tänu sellele siis võib ka äh, taotlejariik äh, paremini makse koguda, aga näiteks käibemaksu puhul on sellist andmevahetust juba ellu viidud, mikspärast siis ka otsemaksustamise puhul ja näiteks käibemaksu puhul oleme konsulteerinud Euroopa Järelevalveametiga, kes vastutab äh, ma ei tea, andmekaitse eest, Andmekaitseametiga Euroopa Parlament teab seda ametit ja siingi on öeldud, et käibemaksu puhul äh, need äh, meetmed toimivad ja seda saab ka otsemaksustamise puhul rakendada meie vastame äh, kõigile andmekaitse kriteeriumidele ja loomulikult Andmekaitseamet äh, palus meilt ka täpsustusi meie läbirääkimistel nõukoguga, nimelt garantiisid äh, infovahetusele. minu meelest on, on liikmesriigid siin väga valvel, isegi kuni selleni, et nad eh, ei andnud komisjonile informatsiooni. selleks, et komisjonil on küll eh, võimalus automaatselt informatsiooni saada, aga muidu mitte. ning ma tahaksin öelda ka, et eh, mulle teevad raportööri ettepanekud head meelt. tänan suur tänu, proua Alvares. kas te soovite kokku võtta selle, mis siin kõneldi? suur tänu, esinaine, see oli minu esimene raport ja ma ei mõistnud, et see teema Eh, kolleegide poolt nii suurt tähelepanu pälvib, see teeb mulle head meelt. seega ehm, mul on hea meel, et kolleegid selles arutelus osalesid. minu arvates on tähtis ja loodan, et te minuga nõus olete, et Äh, me ei äh, kahjustaks liikmesriikide suveräänsust, kuid äh, infovajadus on olemas ja see on tähtis maksude ja maksustamise seisukoha pealt. nii et see puudutab seda, mida proua Lulling ütles maksude kohta sest riikidel on ju vaja teada, mida nende maksumaksjad teevad teistes riikides, ehk siis teistes Euroopa Liidu riikides. meil pigem ei tuleks rääkida siin Singapurist või Hongkongist, vaid pigem räägime sellistest riikide rühmast, mis kuuluvad maailma arenenumate riikide hulka kus soovitakse paika panna maksude haldamise osas teatud kindlad reeglid. härra Strick ka ähm, kommenteeris äh, raportit ja ta ütles, et kuigi olukord võib olla keeruline, ei tasuks meil rohkem sekkuda. sellega mina aga ei nõustu, sest äh, selle direktiivi raames tuleks minu arvates pigem kasutada ära see keeruline olukord, sest äh, just sellistel aegadel peaks kehtima nulltolerants maksudest kõrvalehoidmise ja äh, maksude vältimise osas, seda raha on lihtsalt vaja avalike teenuste tagamiseks. ja ma ei arva, et tegemist oleks riigi sekkumisega, mis äh, pole õigustatud. aga kui vaadata, milline on üleüld-, ülemaailmne lähenemine ja vaadata äh, direktiivi üldist rakendusala, mis on küllaltki laiaulatuslik, siis äh, selles osas on kritiseeritud komitoloogia menetlust on selge, et kui on olemas nimekiri, siis midagi võib ka jääda kahe silma vahele. juba on nimetatud ka seda, et see direktiiv ei ole kasulik mitte kellelegi, ma ei arva nii, ma arvan, et see toetab kõiki inimesi, kes korralikult oma makse maksavad. sest kui liikmesriik saab infot oma ausate maksumaksjate kohta, siis nendega probleeme ei ole ja samuti näitab see ära maksudest kõrvalehoidjate maksjatele või maksupettuste korraldajatele, et nad ei saa seadusest kõrvale hoida. Ehm, me rääkisime ka künnisest. Ehm, me püüame lihtsalt panna teatud piirid paika ja proua Lullingule ütlen, et see ei ole kulukas, sest infovahetus võib toimuda ka Eh, suhteliselt väheste eh, vahenditega eh, ja see on kõigile kodanikele kasulik. Uh, I, I... tänan. järgmise raporti raportöör on öelnud, et tema sõnavõtt eriti pikka aega ei võta ja sellepärast oleme me läinud natukene ajast üle, aga meie järgmine teema on vastastikune abi maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmidel. ja nüüd härra Stolan, palun. Äh, suur aitäh, juhataja, ma teen tõesti lühidalt. tahaksin öelda, et see direktiivi eelnõu, mille eesmärk on äh, parandada maksude, tollide ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmist, on vajalik. praegusel hetkel on see sissenõudmise tõhusus väga madal. kui meil toimus arvamuse vahetus selle direktiivi eelnõu osas, siis ma näitasin või ma mainisin seda, et üks punkte, mille üle arutelu käib ja mida ka eelmise raportiga seoses mainiti, oli see, et ühe liikmesriigi maksuametnike kohalolek teise, teises liikmesriigis on vajalik, aga selles direktiivi eelnõus on see võimalus äh, mainitud äh, sellises kontekstis, et see on võimalik ainult siis, kui mõlemad osapooled on nõus. Äh, niisiis, kui mõlemad osapooled on nõus ja kui on täidetud tingimused, et ühe liikmesriigi maksuameti esindajad saaksid olla kohal siis teise liikmesriigi maksuametis seega lõppkokkuvõttes otsustavad kaks riiki seda, kas nad on nõus nende ametnike kohalolekuga või ei Äh, lugupeetud juhataja, tahaksin äh, öelda, et mul on üks muudatusettepanek, mis selgitab äh, seda, et kui dokumendid on lisatud äh, kui on lisatud täitmisdokumentidele, siis ähm, peaks olema võimalus ka notariaalselt kinnitatud äh, koopiateks ja nüüd kuulaksime ära, mida on öelda variraportööridel, härra Van Kokk. okei okay.. Oui ma olen variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ja seega on mul ka mõned märkused. härra esimees, raportöör, nii nagu ma esimese arvamuste vahetuses, arvamuste vahetuse käigus ka ütlesin, tõi raportöör välja komisjoni seisukohtade nõrgad kohad. meie olime natukene pettunud selle raporti pikkuses, mis meile täna esitleti. meie kavatseme ka muudatusettepanekuid teha nimelt seda, selles suhtes, mis puudutab künniseid, tähtaegu ning ka küsimusi, kohustusi, eh, mis pannakse informatsioonivahetusega liikmesriikidele, mis proua Lullingule ei meeldinud loodame, et eh, me leiame tugeva kompromissi, eh, mille eh, tänu, tänu millele saavad riigid ka paremini maksutulu koguda ning ko-, ko-, see kohustab ka kodanikke paremini maksu maksma. tänan. suur tänu, kas Aldest ka kedagi on?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 tahaksin juhtida aga ühele asjale tähelepanu ja esitan ka muudatusettepaneku selle kohta. ma arvan, et oleks vaja läbi viia uurimus äh, maksuseadusandluse rakenduseeskirjade kohta oleks vaja välja selgitada, millised võimalused on olemas kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, selles küsimuses, mis on seotud äh, äh, kinnisvara registreerimisega, millised andmebaasid on olemas ning millised täitmisele pööramise võimalused on olemas ja millised ajapiirid on võimalik. meil peaks olema mingi võrdlev tabel sellest oleks kasu kõigile liikmesriikidele, sellepärast et siis me suudaksime tõesti vahetada kogemusi ja hinnata tõesti seda, mis äh, toimib ja mis ei toimi, sellest oleks tõesti kõigile kasu. kas komisjon soovib sellel teemal sõna võtta? praegusel hetkel veel mitte, lihtsalt informatsiooniks see räägib siis sotsiaalmaksudest, see võeti nõukogus ettepanekust tagasi lihtsalt sellepärast, et kui direktiivi ettepanek tehakse, siis määrus, mis eh, tööhõiveministrite poolt tehti, see, see pole veel vastu võetud, kaheteistkümnendal mail võetakse see vastu, seetõttu tekib eh, nagu äh, seda kahekordne reguleerimine, sellepärast võeti see teema lihtsalt sellest äh, direktiivist välja. suur tänu, raportöör, kas teil on midagi öelda? suur tänu. Raisinaine, suur tänu kolleegidele ettepanekute eest. võib-olla pean siin ka meelde tuletama, et kümnes detsember on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väga hea. nüüd oleme isegi kümme minutit äh, ajakavast ees, järgmine raportöör ei ole isegi veel kohale jõudnud, jätkame oma tööd kell viis, siis kui Jean-Paul kohale jõuab. example. Yeah. We'll, we'll okay, can everybody start to sit down, please? Yeah. jätkame istungit, palun. Thank you, if we, if... aitäh äh,. rahuneme nüüd maha ja jätkame oma istungit äh,. tõenäoliselt ootab meid veel üks äh, põnev arutelu ees kes teab? Right. Just niisiis ootame, kuni kõik on istunud oma kohtadele. meil on nüüd päevakorras seitsmes punkt, selleks on direktiiv, mis käsitleb alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid. meil on raporti eelnõu, meie raportöör Äh, Jean-Paul saab siis kohe sõna oma raporti tutvustamiseks, palun. suur tänu, Brasiiliani kallid kolleegid. tundub, et seda raportit juba oodati äh, või vähemalt äh, praeguse hetkeni on juba mulle mitmel korral öeldud, et, et direktiiv on hea, aga kui sellega saaks veel kaugemale minna, oleks veel parem. see ei ole kindlust sisendav, aga minu ettepanek, minu ja kolleegide ettepanek on loomulikult äh, see, et direktiiv ja tema kohaldamisala jääksid alles ja äh, võib-olla saaks komisjoni määruse ettepanekut isegi tugevdada raport on ainult töö aluseks ja loomulikult ei jää ainsaks eh, täiuslikuks dokumendiks ei sisult ega, ega vormilt ning eh, jätab veel palju arutamisruumi. meie debatt muidugi keskendub suurtele küsimustele, mille see direktiiv peaks lahendama. ma usun, et eh, põhimõtetes oleme me kõik nõus ja kui see, nendes nõustate, nõustutakse, siis on võimalik ka detailidega edasi minna ja seetõttu ootan teilt ka muudatusettepanekuid, mis aitaks siis direktiivi ettepanekut täiustada, enne kui toimuvad läbirääkimised nõukoguga millised on siis kõige olulisemad elemendid? kõigepealt kohaldamisala jääb samaks, see tähendab seda, et kõik välja arvatud äh, eurofondid, ma olen isegi ette näinud teatud äh, erandeid ja isegi künnis kaotatakse ära, miks? sellepärast, et kui äh, keegi, meil on olemas künnised, siis mõned arvavad, et, et see jällegi ähm, tekitab soovi nendest äh, piirväärtustest mööda minna mingil moel, mööda hiilida, seetõttu on parem üldse neid äh, vältida ja äh, pigem kasutada proportsionaalsuse põhimõtet, mis kehtib siis kõigile, olenemata ettevõtte suurusest ja ei tekita liigset bürokraatiat. järgmiseks Äh, puudutasin ka suhteid kolmandate riikidega, sest see on väga oluline. nimelt, kuidas teada saada, mis toimub nendes fondides, mis on Euroopa Liidust väljaspool, nende valdajad on ka väljaspool? üksikasju ma praegu ei puuduta, põhimõte on aga lihtne Euroopa ei peaks jääma eh, näidiskindluseks, ignoreerima, mis väljaspool toimub, aga ta ei tohiks olla ka eh, niisugune läbikäigukoridor. seetõttu eh, tahaksime vältida niisugust olukorda, et Euroopasse ei tuleks sellised fondid, mis ei ole reguleeritud. seetõttu tahaks eh, eh, võimaldada neid, nende fondide tulekut, mis on registreeritud liikmesriikides ja võib-olla siis eh, võimaldada ka niisugust katseaega selleks, et kontrollida, millist praktikat rakendavad fondivaldajad. ideaalis oleks see nii, et meil oleks harmoneeritud äh, Äh, reeglid selles valdkonnas samuti tagab praegusel hetkel see harmoneerimismõte e-, ekvivalentide tunnustamine on siiski veel äh, ebareaalne e-, või seda ei ole võimalik otsekohe saavutada, seetõttu äh, peaks erainvesteeringute reguleerimisega arvestama lähemas tulevikus ning depoopankade äh, eest vastutajate küsimus äh, on äh, jällegi väga huvitav, muide deposiithoiuseid pakutakse järjest välja vähem ja vähem, sellepärast et see toob vähem ja vähem sisse ning selles olukorras tuleks täpselt määratleda depoopanga vastutus, vastutus ja ka e, kontrollimeetmed, mis aitaks kinnitada, kas, kas depoopank on maksevõimeline või ei ole ja e, e, nüüd mõju, võimalused või mõjutamisvõimalused, need on ka olulised, kindlasti saab eh, ettevaatusabinõusid seoses pankadega eh, rakendada, aga kui on eh, fondi haldamisettevõtetega tegemist, siis ei ole mingit võluvahendit. võiks öelda et äh, hea lahendus on, et, et sekkutakse siis, kui äh, tekib kahtlusi, kui et olukord on ohtlik. parem sekkuda kui, enne kui hilja. ja e, e, mina e, olen samuti tutvunud uue järelevalvearhitektuuri väljatöötamisega e, sel hetkel kui fondi valitseja edastab äh, regulatiivametile informatsiooni, peab ta ka äh, äh, seletama, milliseid meetmeid ta kasutab ja siis saab Järelevalveamet hin-, hinnata, kas tegemist on riskiga või mitte. ja teisest küljest tuleb ka kontrollida, kas äh, fondivalitseja järgib järelevalve ettekujutusi või mitte, kui olukord on tõsine, siis äh, tuleb teha avaldus, mille järgi siis investorid saaksid äh, teada olemasolevatest riskidest. seda peab siis otsustama kas siis komisjon või järelevalveamet samuti soovin, et süsteem oleks paindlikum. Euroopa Komisjon ütles, et soovis, et fondidel oleks üks sõltumatu hindaja kõige paremini suudab hinnata olukorda muidugi fondivalitseja ise, ma tahaksin selle sõltumatu, selle sõna sealt välja võtta. selle asemel peaks äh, huvide konflikti vältimiseks vastavad meetmed äh, fondi valitsemises sätestama. ja nüüd äh, fondijuhtide palgad praegusel hetkel soovitan krediidiasutuste juhtide kompenseerimisreegleid järgida. kompensatsioon peaks olema võim, võimalik, kui see on ka majanduslikult põhjendatud. samas tuleb vältida süsteemseid riske. investeerimiskapitalist kõneldes peab ütlema, et praegune meetmete pakett ei ole piisav, sest tuleb arvestada ka eh, investeerimiskapitali spetsiifikat, et vältida eh, eh, bürokraatiat, näiteks juhtudel, kui ei ole mingit riskiohtu. kapitaliinvesteeringud on, on pikaajalised, need nende tulusus eh, sõltub turgudest ja, ja ilmneb pikemas ajaperspektiivis, seetõttu oleks vaja formaalsust nende puhul vältida. ma rääkisin nüüd järelevalvest, mis rääk-, eh, aga mis puudutab liikmesriikide pädevust uues järelevalvestruktuuris rääkides vastuvõtva ja päritoluriigist, siis tuleks jällegi vältida formaalsust. MIFID, CRD, kõik need äh, direktiivid, neid ma olen püüdnud arvestada oma tekstis Need äh, direktiivid puudutavad kõiki sarnaseid küsimusi, ma äh, püüdsin kasutada sarnaseid termineid, et juristid ei hakkaks otsima, mikspärast äh, seadusandja on ühes tekstis direktiivis ühte sõna kasutanud, teises teistsugust. see võib tekitada lihtsalt juriidilist ebakindlust ja iga kord, kui meil on mingisugused meetmed välja töötatud mingid sätted, siis mm, saab konstateerida, et depoopankade sätted on minu tekstis on palju tugevamad kui olemasolevad eh, direktiivid. Ehm, põhjus on lihtne, sellepärast et mitte eurofondide eh, direktiiv võeti vastu enne kriisi ja nüüd eh, see, oleme me kriisiperioodis ja seetõttu soovin, et eh, mitte eurofondide sätted laieneksid ka mm, uuele direktiivile ma nägin Prantsuse pressis ühte artiklit juba, kus öeldi, et eh, palju kära ei millestki, ma ei tea, kas see tõesti on nii selle direktiivi puhul, ma ei usu seda, aga ikkagi me peame piisavalt praktilised olema, arvestama majanduslik, selle vastava sektori majanduskasu me ei pea võitlema, me peame loomulikult võitlema puhta spekuleerimisega, aga nendel finantsinstrumentidel on ikkagi teatud majandus, majanduslik mõte, me ei peaks Euroopa territooriumil ka eh, konkurentsis osalejaid karis-, karistama, pigem olema valvel, muidugi eh, pangad on liiga palju boonuseid jaganud, aga et hiljutine Dubai näide ikkagi tõestab, et äh, miski ei ole siin maailmas kindel, seetõttu on vaja reegleid ähm, ja näiteks investment trust ja äh, holding ettevõtted siin Saksamaal, kõik need näited ikkagi näitavad, milliseid, milliseid organisatsioone tuleb Äh, selles direktiivis arvestada. ükski finantsamet ei pea reguleerimisalast välja jääma. see peakski meie nii-öelda aluspõhimõtteks olema, kui me neid küsimusi edasi arutame, tänan. Äh, suur aitäh. meil oli äh, tõesti väga põnev, nii palju sõnasoovijaid oli ja kõigepealt annaksin sõna variraportööridele, esimesena saab sõna härra äh, Pullman, härra Goebbelsi nimel, härra Goebbels siis ja pärast variraportöör on äh, Astrid äh, Gunnar Hokmark, Martin, Catherine Styler, Karl Haglund, proua Tšaslovjenska, Peter Skinner, äh, Karina, Karin Wortmann Kool ja kas veel keegi? ja Arlen ka. kas keegi jäi mainimata? jah. kas keegi veel soovib sõna äh,? härra Pullmann kõigepealt. aitäh. sõnavõtusoovide hulk ning Prantsuse ajakirjandus on tõestanud, et asi ei ole paljus käras millegipärast. inimesed on huvitatud sellest teemast ja suur aitäh, Jean-Paul, selle raporti tutvustuse eest. mina esindan täna äh, Robert Goebbelsit, meie variraportööri, kes on äh, väga tähelepanelikult jälginud tööd selle raporti kallal, aga sellel nädalal on ta äh, Äh, äh, Euroopa Liidu ja AKV riikide assambleel, ta on ka seal raportöör. mõned äh, punktid selles raporti eelnõus on väga head. Jean-Paul on läinud kaugemale ja on teinud mõistlikke ettepanekuid, paremaid, kui on tulnud eesistujamaalt Rootsilt, näiteks nendes valdkondades, kus me ürit-, üritame seda äh, raportit kokku viia uue Euroopa järelevalvestruktuuriga, kus me püüame luua äh, sildu teiste õigusaktidega, nagu näiteks finantsinstrumentide turudirektiiv ja eurofondide direktiiv ja see on näiteks seotud ka nende künniste kustutamisega, meie arvates on see täiesti õige. see Euroopa pass, mis välja antakse, seda ei anda nendele valitsejatele, kes ei tegutse Euroopa Liidust. tegemist on sõna otseses mõttes Euroopa Liidu kvaliteediga, kvaliteedimärgiga. me oleme nõus, et need äh, väärtused ei ole sõltumatud, aga fondi varasid tuleb hinnata äh, valitsejatest sõltumatult ja me usume ka, et äh, silmas tuleb pidada ka hüvitussüsteemi. see peaks hõlmama ka kasumeid neid ei tohiks ka sellest raportist välja jätta, neid ei tule ka eraldi käsitleda maksustamise kontekstis. on ka selliseid punkte, kus me raportööriga nõus ei ole, kus me sooviksime minna kaugemale, kus me sooviksime kaugele ulatuvamaid reegleid, näiteks finantsvõimendus, finantsvõimendusest räägitakse kogu aeg. aga valitsejad ei saa ju lõpuks otsustada Äh, kas finantsvõimestusele tuleb kehtestada mingid piirid või kus need piirid peaksid olema. ma arvan, et me peame seda valdkonda reguleerima. meie fraktsioon esitab kindlasti muudatusettepaneku selles osas, kuidas meie arvates asja tuleb korraldada. me äh, sooviksime ka keeldu äh, kahjulikule väärtpaberite katteta eelmüügile, samuti Äh, sooviksime reegleid tühi hääletuse osas. seda ei saa jätta reguleerimata, sellepärast et meie arvates on tegemist väga olulise riskiteguriga. samuti see puudutab varade mahamüümist. ma arvan, et see oleks riskiallikaks paljudele majandusharudele, kui me ei leiaks uusi viise, kuidas kõike seda reguleerida. üldiselt äh, tundub meile, et Äh, äh, me võiksime raportist veel kaugemale minna, näiteks avalikustamisnõuded, läbipaistvus, info, mis mõjutab ettevõtteid ja loomulikult ka nende ettevõtete töötajaid. lõppkokkuvõttes äh, vajame me selget definitsiooni Äh, miinimumkapitali nõuete kohta, mis äh, sellistel fondidel peaks, peavad olemas olema. kolleegid, kriis on äh, viinud selleni, et me oleme lõpuks olukorras, kus meil on olemas õigusakti eelnõu ning me lõpuks teeme seda, mida me siin Euroopa Parlamendis peame tegema ma tahaksin rõhutada, et me ei soovi riskantseid tooteid, riskantseid turutegelasi, see puudutab nii passiivset kui ka aktiivset turustamist, muide seda ütles ka Jean Paul. me toetame raportööri, aga loomulikult me esitame ka oma seisukohti, mida soovime raportisse lülitada, aitäh. aitäh kõigepealt tahaksin ma tänada Jean-Paul Causesi, ma avaldaksin tunnustust tema poolt tehtud tööle. ta on üritanud parandada äh, seda äh, eelnõu ligemale saja muudatusettepanekuga. mina äh, peatuksin oma sõnavõtus nendes ettevõ-, nendel ettevõtetel, keda see direktiiv mõjutab ja mul on siin mõningaid kõhklusi loomulikult äh, ma saan aru, et me võtsime sihikule just nimelt äh, riskifondid ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid. ja loomulikult eurofondid on äh, siin ka kaasatud. näiteks need fondid, mida ennast ise juhivad, samuti investee-, investeerimis- ühingud, äh, spetsiaalsed fondid, mis meil on Saksamaal, äh, nendega ei kaasne mingisuguseid süsteemseid riske ja tegelikult neid, nende üle juba teostatakse piisavat järelevalvet, seega nad ei peaks olema osaks sellest direktiivist, me peaksime nad välja jätma. niisiis, minu esimene märkus puudutas selle direktiivi ulatust. samuti olen ma nõus sellega, mida ütles Udo Pullmann Jean Paul on pakkunud välja terve rea mõistlikke lähenemisi, aga mul oleks siiski mõned täiendavad märkused. kõigepealt me peaksime loobuma nendest künnistest, olgu see sada miljonit, viissada miljonit, võib võtta ükskõik millise suvalise arvu. ma arvan, et seda ei ole vaja aga ma arvan, et meil tuleb ära teha palju tööd kui me soovime, et me tõesti selle proportsionaalsuse saavutaksime ja me tõesti peaksime üritama seda teha. nüüd kõneldes kolmandatest riikidest, siin on tõesti probleeme, sellepärast et minu arvates ei tohiks me Euroopat ülejäänud maailmast eraldada, me ei tohiks seda muuta ka mingiks vanglaks, nii et, et meil oleks vaja leida õige lahendus mina isiklikult äh, arvan, et Euroopa tegevusluba tuleks anda ainult nendele fondivalitsejatele, kelle peakorter on Euroopas ja kui see fond tegutseb ka Euroopas. selline lähenemisviis on mulle vastuvõetav. samas jällegi usun ma, et me peaksime jätma võimaluse Euroopa investoritele investeerida väljaspoole Euroopa Liitu ja siin äh, Jean-Paul, mul on äh, probleem. sa ütlesid, et äh, erainvesteerimiskavade järgi see on võimalik, aga neid on siis kakskümmend seitse erinevat. seda tingimusel, et kõik need äh, kakskümmend seitse liikmesriiki on sõlminud kokkuleppe riigiga, kus see fond siis asub nii et, et on olemas infovahetus, äh, võrdväärsed järelevalvetingimused, see kõik oleks aga väga keerukas ning lõppkokkutulemusena USA Kaimani saared või äh, mis iganes paik peaks esitama tõendeid kahekümne seitsmele erinevale liikmesriigile, ma ei tea, kas see toimib, minul on selles osas kahtlusi. kõneldes depoopankadest, Jean Paul on täiesti õigesti öelnud, et et seda äh, valdkonda tuleb selgitada selles osas ka, mis puudutab normaalseid investeerimisfonde. ma arvan, et me peame ära ootama komisjoni ettepaneku. komisjon hetkel koostab seda ettepanekut ettepanek eh, tugineb uurimusele, mille viis läbi Euroopa väärtpaberituru järelevalve komitee. me soovime, et lõppkokkuvõttes oleks see ettepanek loogiline ning eh, nõuded, mis eh, on kehtestatud depoopankadele, kes teevad koostööd alternatiivsete investeerimisfondidega ning teevad koostööd institutsionaalsete investoritega Äh, neile kehtestatud nõuded ei tohiks olla karmimad äh, kui need nõuded, mis meil on jaeinvestorite jaoks. ma arvan, et eurofondide direktiivi raames oleks mõistlikum kehtestada rangemad äh, nõuded kui siin alternatiivsete investeerimisfondide all nüüd äh, hindamiseksperdid, minu arvates on tõesti õige, et igaüks peab ise otsustama, kas nad soovivad sõltumatut eksperti või mitte. aga põhimõtteliselt äh, ei poolda ma seda äh, sõltumatute hindamisekspertide asja, sama lugu on ju ka krediidireitingu agentuuridega tekib selline monopoolne olukord, täiendavad kulud, nii et, et jällegi ka selles valdkonnas mul on kõhklusi. nüüd aga kõige olulisem punkt. lõppkokkuvõttes, kui me sellise direktiivi vastu võtame, mida me üritame sellega saavutada? me peame selgelt välja ütlema selle, et kui me selle direktiivi äh, kasutusele võtame või kui me asju muudame, tõepoolest me oleme asju mõne, mõnes valdkonnas paremaks muutnud, aga mingeid väga põhjalikke muutusi me ei ole näinud. kõik erinevad ettevõtted, riskifondid, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid, kõik saavad oma tegevust edasi arendada täpselt nii, nagu nad seda siiani on teinud. ja me saame seda teha ainult siis, kui me hakkame kasutama finantshoobasid, ma arvan, et me peame äh, selgelt mõista andma, millised on meie nõuded äh, omakapitali, kapitali ja äh, äh, nõuete osas, ma ei tea, kas see peab olema sada miljonit või mida iganes. võib-olla see summa on ainult piisake meres. kui meil on riskifond, mis on osaks pangast, siis peaks tal olema sama omakapital kui pank, sest teda ju rahastab pank Äh, kui ta pank rahastab, siis äh, see raha, mis pangast saadakse, äh, peab katma need riskid, mis võivad tekkida. ning intressimäärade juures me näeme näiteks, et riskiga on arvestatud. ja lõpetuseks peame me mõtlema sellele, kuidas me saame piirata finantsvõimendust Äh, Jean-Paul, ma arvan, et äh, sa oled võib-olla liiga äh, optimistlik või liiga lootusrikas selles küsimuses. fondi valitsejad on harjunud kiirustama. ma arvan, et me peaksime hoolitsema selle eest, et meil oleksid kõigile kehtivad reeglid äh, ning äh, me peame hoolitsema selle eest, et oleks korralik järelevalve, veel mõned asjad. jällegi, ma olen Udoga nõus selles osas, et äh, kui kui selgelt äh, müüakse fondi varasid, siis seda, tähendab, kui, kui müüakse väärtpabereid ilma katteta, siis see on lubamatu, see on häbiväärne ja mitte kellelgi äh, ei tohiks äh, lubada seda teha ja tur-, turule sellist ohtu tekitada. see on nagu Vene ruleti mängimine. on äh, väga palju inimesi, kes äh, selles, selles ei osale, need on tavalised investorid, kes korraga näevad, et nende aktsiate väärtus langeb niisiis väärtpaberite katteta müük võib olla, aga selline täiesti kontrollimatu müük mitte mingil juhul ja ma olen nõus, äh, Jean-Paul, ka sellega, mida sa ütlesid kolmeteistkümnenda punkti kohta. me peame tagama, et see määrus, äh, mille me võtame vastu ajasurve all, ei satuks vastuollu teiste õigusaktidega, mis meil juba on see peab olema kooskõlas eurofondide direktiivi, finantsinstrumentide turudirektiivi ja muude õigusaktidega aitäh, Said Kamal! Um, and... suur tänu! suur tänu ka raportöörile. lubage mul kõigepealt öelda, et äh, ma tahaksin Jean-Paul Gossesi kiita tehtud töö eest, ta on väga avatud olnud, kõiki kuulanud, ta on väga äh, äh, austust vääriv äh, kolleeg, kui ta kuulab, siis ta kuulab, kui ta kirjutab, siis ta kirjutab. ta on tunnistanud ka, et Euroopa Liidul võrreldes üle, ülejäänud maailmaga on, on ka puudusi ja samuti ehm, tunnistab ka, milline on olemasolev praktika juba ehm, tunnistada seda, mida tehakse, on ju suur samm edasi ja nüüd meie lähenemine äh, sellele direktiivile äh, tuleneb eelkõige küsimusest, äh, kuidas see mõjutab investeerijaid, inimesi, panku, investoreid, kuidas me saame vältida ebavajalikke riske. samuti peame olema kindlad, et meil on kindel raamistik, mis äh, reguleerib tegevust vastava, äh, vastavas valdkonnas ja see peab olema kindel. ja kuidas nende küsimustega siis tegeleda, kõigepealt tahaksin öelda, et äh, mitmeid Jean-Pauli ettepanekuid ma tervitan, näiteks seda, et ta räägib siin liikmesriikide erainvesteerimisrežiimist ja ma jagan tema muret, kui ta ütleb, et äh, olukord on liiga keeruline. Mm, võib-olla me saame siin aidata teiste äh, komisjonide, fraktsioonide äh, variraportööridega. kui me räägime sellest teemast, siis see peab olema arusaadav, mitte liiga keerukas, just need liikmesriikide erainvesteeringud. Tähtis, see, see on eelkõige tähtis investoritele Euroopa Liidus, nendele, kes soovivad Euroopas investeerida pensionifondidele, aga nendele fondidele ka, kes on kaasatud välis, väljaspool Euroopa Liitu arenguprojektidest. me ei taha ära lõigata investeeringuid nendele projektidele. samuti tahaksin tänada autorit järjekindluse eest, järjepidevuse eest seoses eelnevate direktiividega ja vaadates tulevikku. samuti on oluline anda hinnang ja arutada, mis on eh, tasu, mis on proportsionaalne. ja samuti liikmesriikide järelevalve tasand on ka samm edasi. aga nüüd mul on ka mõned nii-öelda probleemsed küsimused. kui me nüüd räägime arengupoliitikast, siis peab tagama selle, et eh, ka väljaspool Euroopa Liitu Äh, olevatesse äh, investeerimisfondidesse saab eurooplaste poolt investeerida, et neid äh, kurjalt ära ei kasutataks. et pigem tuleks ähm, julgustada investeerimist niisugustesse projektidesse ja seda me peame võimaldama teha. ja nüüd Kaimani saartest rääkides peab ütlema, et peaaegu üksi oma regioonis on püüdnud välja rabelda vaesusest põllu, vanade reeglite järgi mitte äh, põllumajandusega, vaid pigem kasutades ära finantsteenuste sektorit ja kui nüüd fonde Kaimani saartele äh, äh, seal asutatakse, siis peame tagama selle, et, et nad ka informatsiooni meiega vahetaksid. ma nõustun, et Äh, teatud ekvivalendid on ja harmoneeritud standardid on vajalikud, aga me peame ka teadma äh, täie kindlusega, millised fondid tegutsevad Kaimani saartel, kui on tegemist mitte eurofondidega. ja nüüd investori kaitse puhul tahaksin samuti järjekindlust, me peaksime ikkagi tunnistama, et me tahame mineviku vigadest õppida nimelt ma ei näe siin ühte asja, sotsialistid on selle eh, riski teema küll tõstatanud ja sellele tähelepanu juhtinud rohkem kui keegi teine, aga me peame meeles pidama ka, millised on läbikukkumised sektor, selles sektoris olnud, näiteks Lehman Brothers. pidagem meeles, et Lehman Brothers kasutas deposiitpanku ja minu meelest peaksime me uurima, kas tasub võimaldada jätkuvalt suurtes äh, pa,, suurtel pangagruppidel omavahelisi deposiitpankasid kasutada. see on kindlasti äh, mureküsimus, see oli üks äh, tegureid, mis mõjutas Lehman Brothersi pankrotti äh, in-, ma tean, et praegugi veel äh, on investorid, kellele öeldakse, et oodake veel kümme aastat, võib-olla siis saate midagi. ma tahan selle teema välja käia, lihtsalt anda mõtteainet, et äh, meie töö päädiks edukalt. Äh, suur tänu, äh, härra Koses ja ootan suure huviga teiega ja teiste variraportööridega koostööd. suur tänu. ma ühinen tänusõnadega kolleegide poolt härra Kosessile, et väga tähtis, väga huvitav töö on ära tehtud, samuti on väga head koostööd tehtud variraportööridega. Ähm, mina äh, tahaksin pigem siin konservatiividele, Briti konservatiividele vastu rääkida, nimelt ähm, ma ei ole veel kuulnud kunagi, et investeerimisfondid võiksid aidata vaesusevastases võitluses. aga tooksin nüüd äh, raporti positiivsed elemendid välja võrreldes esialgse komisjoni ettepanekuga. Ehm, meie nimelt Rohelistega toetame äh, esiteks kõigepealt nii, nagu Rolf Klinski ütles, et seda, et meil on ometigi äh, ilma künnisteta proportsionaalsuse põhimõttele rajaneb ühtne lähenemine, teine küsimus puudutab kompensatsioone, see tõesti äh, puudus esimesest tekstist äh, kalendri tõttu, nüüd on tegemist sidusa tekstiga praeguses staadiumis ja mm, fondide, äh, fondide reguleerimine ning äh, me oleme äh, võib-olla ka mõnes suhtes eriarvamusel, äh, näiteks võiks raportit paremini tasakaalustada, näiteks nimelt. raportööris erinevalt härra Klintsi öeldust öeldakse, et teatud Euroopa investoritel äh, takistatakse, mm, takistatakse Euroopa fondidesse investeerimast, Euroop-, kardetakse, et Euroopa äh, muutub äh, kindluseks, aga meie pigem arvame, et äh, Euroopa pigem avab uksi ja võimaldab väljaspool Euroopat investeerida, viitan siin seosele artikli kolmkümmend viis A. seal räägitakse väljaspoole Euroopat tehtavatest investeeringutest lähtuvalt äh, ettevaatuspõhimõttest. Neid tõlgendusi on, või seda tõlgendust on küll või seda artiklit on erinevalt küll eh, tõlgendatud eh, ja eh, ühest küljest on rahvusvahelised standardid ja samas tekib vastuolu nende standardite rakendamise osas rahv-, rahvusvahelise väärtpaberi turu järelevalveasutuse poolt minu meelest peaks ka Kaimani saartel neid standardeid rakendatama. ja lõpuks see avatus on muide palju järeleandlikum kui esialgne komisjoni ettepanek, näiteks vähemalt nõuti koos, finantskoostöö lepingule alla kirjutamist Äh, sellepärast et meie arvates on rahvusvahelise väärtpaberijärelevalve standardid minimaalsed, neid ei, ja neid ei rakendata ka. ja nüüd, mis puudutab siis automaatset andmevahetust, äh, peab ütlema, et äh, kui me Euroopa Liidus tahame automaatset auto, andmevahetust, ei arvesta me üldse sellega, mis toimub ülejäänud maailmas, see on üsna paradoksaalne. Mm, aga Äh, finantsvõimenduse küsimus minu meelest liigub heas suunas. Äh, esialgses ettepanekus oli äh, võimalus, et Euroopa Komisjon kontrollib finantsvõimendust ja liikmesriigid võivad täiendavaid piiranguid teha, mm, on kuidagi arvestades Euroopa Komisjoniga. aga selline pidev kontroll on ära kadunud, nüüd on lihtsalt infovahetus välja pakutud ja raportis minu meelest muudatusettepanekus sada on öeldud, et mulle tundub, et konsensus ekspertide vahel äh, peaks siiski olema, ei, ei pea mitte ähm, erakorralisel juhtumil äh, finantsvõimenduse äh, reguleerimiseks sekkuma, vaid seda peab juba ette nägema, neid võimalusi seetõttu minu arvates peaks siin loogikat muutma ja viima selle rohkem vastavusse esialgse komisjoni ettepanekuga. Äh, rohelised kaitsevad seda seisukohta ja kolmas äh, oluline moment minu meelest on äh, esmaroll, Euroopa väärtpaberituru ameti roll ja siia paketti on ka järelevalve küsimus kaasatud. kui me tahame Euroopa tegevusluba Euroopa turul, siis peab olema ka see luba siin turul tegutsemiseks, suurimad fondid tahavad Euroopas tegevusluba ja ma sooviksin, et siin ei oleks mingisugust erinevat tõlgendusvõimalust siseriiklike järelevalve Äh, ametite vahel, aga äh, selle teksti äh, dünaamika osas tahaksin öelda, et me hakkame looma siin nagu kahte turgu, üks on Euroopa tegevusluba nendele fondidele, mis paiknevad Euroopa Liidus ja siis teine juhtimisvõimalus kolmandatele riikidele Ehm, oma fondidega tegelemiseks välispool Euroopa Liitu. Ehm, finantsvood ehm, ju liiguvad ikkagi kvaliteetse turu suunas, kus on kaitse ja ähm, kus on äh, siis tingimused loodud või siis hakkavad nad hoopiski liikuma erainvesteeringute suunas väljaspool Euroopa Liitu. me ei ole siin toodud ideede vastu, kuid tekstis on elemente, ehm, mis ütlevad, et Euroopa tegevusluba kasutatakse säästjate ja investoride eh, kaits-, kaitse eesmärgil see ei ole minu äh, eesmärk, kuid mu konservatiividest kolleegid kindlasti selle kaitse tagamise osas minuga nõustuksid. meie arvates ei ole siin tegelikku põhjust, äh, et fondid äh, lahkuksid Euroopa Liidust, et äh, kahe ähm, meil on siin antud võimalus Euroopa turgude kaitseks ja seda me peaksime ka tegema. kas teie sooviksite sõna? jaa, tänan, proua eesistuja. ka mina tahaksin alustada sellest, tänan Jean-Pauli, kes on teinud ära suure töö, mis on eh, nähtav ja ilmne sest ta on selle tekstiga teinud väga põhjalikku tööd ja see kindlasti väärib tunnustust. nüüd kuue fraktsiooni seisukohalt tahaksin öelda ka mõned asjad. ma peaksin ütlema, et me oleme väga skeptilised igasuguste äh, fondide osas põhimõtteliselt siin on võimalused Äh, siis tagada see, et äh, ühiskonnal oleksid vajalikud fondid olemas, on riskifondidele ka alternatiive, mis ei mõjutaks negatiivselt majandust tervikuna ja see on ju hea. aga see ei ole ju meie tänase arutelu teema. ja ei saagi olla meie tänase arutelu ja selle direktiivi äh, arutelu teemaks, aga selline direktiivi äh, eelnõu on koostatud ja me muidugi tervitame seda, et regulatsioon toimub väga kõrgel tasemel. meie vasakpoolsetena muidugi ütleme, et juhul, kui me seda turgu täp-, päriselt peatada ei suuda, siis tuleb see korralikult ära reguleerida. ja Jean-Pauli raport liigubki selles suunas ja seda me tervitame. aga mis puudutab lävendi suurust, siis see on selline küsimus, mida me tahaksime veel kord läbi mõelda ja äh, siin on võimenduse kohta juba esitatud erinevaid seisukohti ja neid me saame toetada, äh, aga me pigem toetaksime seda, et võimendus üldse äh, ära keelataks ja võib-olla teeme ka vastavasisulisi ettepanekuid. nüüd äh, katteta aktsiate eelmüügist, selle kohta me arvame, et see ei ole üldse vajalik tegelikult, aga kui see on vältimatu, siis las ta olla siin. aga eile ma kohtusin Austria töölistega ühel koosolekul ja võib-olla selles küsimuses peaksid ka töönõukogud äh, ja ametiühingud oma sõna ütlema, sest neid samuti mõjutavad investeerimisfondid. ja siin peaks olema sellised korraldusvõimalused, mis võimaldaks inimestel, kes, äh, kelle elu need fondide äh, tegevus puudutab, ka oma arvamust avaldada. see on kõik, mida soovisin öelda, jah, ja tänan. nüüd on meil veel pikk kõnelejate nimekiri, ka variraportöörid soovivad kõnelda, aga ma piiraksin igaühe kõneaja kahe minuti ja et raportöör ja komisjon saaksid ka oma sõna öelda. esimesena saab sõna Vicky Fowed. tänan, ma püüan olla väga kiire. Äh, siin on tegemist väga hästi tehtud tööga, tohutult keeruline teema, aga nüüd minu seisukohtade juurde ma olen vaadanud, kuidas see kõik mõjutaks reaalmajandust ehm, nii investeeringuid eh, siis tekkivatele turgudele kui ka pensionifondidele ja kuidas see mõjutaks eh, kapitaali innovatiivsetes tegevusalades, ehm, mis eh, deposiitpankade usaldust puudutaks, siis see võib-olla piiraks investeeringuid uutele turgudele ja teie muudatusettepanek number seitsekümmend üheksa on meie jaoks natukene problemaatiline. nüüd investeerimine pensionifondidesse, minu küsimus puudutas ka investeerimist nendesse fondidesse, juhul kui ei saaks alternatiive äh, kasutamata, ma ise olen ka pensionifondi investor ja ma tegin ettepaneku, et võib-olla kakskümmend kuni viiskümmend protsenti sellest rahast investeeritaks just sinna. aga ma arvan, et me teeksime Euroopa investoritele elu lihtsamaks, kui nad saaks IMF-i kaudu investeerida ja muudatusettepanek seitseteist, nii nagu härra Klint ütles, era- investeerimisrežiim ei jää täpselt eh, jääma selliseks nagu praegu, vaid tuleb pöörduda selle regulatiivorgani poole, kes on siis päritoluriigiks, võib-olla mäletate Ameerika siis eh, riskifondide juhtumit, ei pea pöörduma kahekümne seitsme fondi poole. aga kindlasti, kuna nendesse fondidesse investeerimine puudutab minu pensionit, siis ma tahaksin seda täpsemalt uurida ja kapitali investeeringud väiksematesse fondidesse, siin ma arvan, et küsimusi ei teki. aga äh, siin tõstatas küsimus äh, ka äh, depositooriumide osas Ehm, ja eh, meie arvates peaks see ikkagi olema samas riigis, depoopangad peaks olema samas riigis, kus investeerimisfondid. Eh, mul on siiski ESMA osas teatud küsimusi, mis on selle tegevusvolitused praegusel hetkel ja milline järelevalve funktsioon tal on? minu arvates Euroopa väärtpa-, päritolu järelevalvekomitees on umbes äh, kuskil kolmkümmend inimest töölt ja FSS on kuskil äh, tuhandeid inimesi ja nemad ei saanud oma tööga õigesti hakkama, aga kas esmast poolest hakkavad tööle õiged inimesed, kes võimendusega hakkavad tööle või siis kõigepealt käib seesama asi läbi liikmesriikide asutuste ja siis alles jõuab esmasse? nüüd järgmisena Astrid Lulling, palun. ah, bon. Ah, bon, bon. Je commence parce qu'il veut. hakkan peale eh, ja tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle eest, et ta on suhtunud oma eh, raporti projekti avatult, eh, see kujuneb heaks aluseks edaspidi, edaspidisele tööle. siin on püüdnud leida tasakaalu ja tekst on ikkagi enamusele meist vastuvõetav. ma ikkagi vaatan siin praegu prantsuskeelsest teksti, aga siin ei räägita ja ma ei tahaks rääkida mitte üldsuunitlusest, aga <clears throat> Jean-Paul, ma ei saa ikkagi öelda, et ma kõigega nõus olen, aga ma tean, et sa oled hea läbirääkija ja sa oled jätnud ka eh, liikumisruumi, kui on vaja kompromissile minna sa oled lausa seda eh, öelnud oma sissejuhatuses ja seetõttu mul on hea meel, et, et eh, te ka eh, riskikapitali spetsiifikat arvestasite või seda võib muidugi veel üksikasjalisemalt analüüsida, aga nüüd kolmandate riikide fondid on kõige vastuolulisem küsimus, kõige keerukam küsimus ma nõuan, nõuaksin siin nüüd selgitusi nende fondide tingimuste kohta ja, ja võimaluse kohta Euroopast neisse investeerida. mul ei ole see selge. siin on öeldud, et kolmandate riikide, riike võib läbi erainvesteeringute turustada e, Euroopa territooriumil, aga see võib tekitada turumoonutusi, sellepärast et e, ühe liikmesriigi territooriumil, kujutage ette, on, konkureerivad siis e, ühest küljest sellesama liikmesriigi fondid ja, ja, ja teiste liikmesriikide fondid, kellele on antud siis pass või tegevusluba, kes peavad direktiivist kinni pidama ja siis tulevad kolmandate riikide investeerimisfondid, kes nagu ei pea nendest eh, reeglitest kinni pidama. me ikkagi tahaksime, et kõigil oleksid võimsad, võrdsed võimalused näiteks eh, muudatusettepanek kuuskümmend kaks näeb siin, et, et eh, deposiitpank vastutab koos investeerimisfondiga investeeringute eest, aga me tahaksime selle muudatusettepaneku eesmärki eh, kohta teada, kui, kui tekib probleeme, kes siis vastutab? millisel juhul eh, saab fondivalitseja nõuda, et, et deposiitpank oleks kaasvastutaja, nii et investorid saaks sellest kasu. ja nüüd äh, need olidki minu märkused, usun, et raportööril on veel eelnevatel nädalatel palju ära teha ja suur tänu teile veel kord um,. We'll um, Gunnar... aitäh, me peame nüüd natuke kiiremini tegema, Gunnar Hokmark, palun. aitäh aitäh, et just enne mulle sõna andmist seda ütlesite. igatahes tahaksin äh, õnnitleda raportööri suurepärase töö eest, kus juhitakse tähelepanu kõigile peamistele teemadele, kuigi ma olin pisut äh, äh, häiritud, kui ka teised teda õnnitlesid. mulle meeldib raportööri pragmaatiline lähenemine, kus juhitakse tähelepanu tõesti olulistele asjadele ja seega aidatakse meil sellel teemal paremini koostööd teha. ma arvan, et kriisi ajal me nägime, et ei olnud läbipaistvust, ei olnud reguleerimist. ja see äh, äh, niimoodi ongi need finantsturud viimase kahekümne aasta jooksul arenenud ja see on üks peamiseks puuduseks. kui me nüüd edasi liigume, siis on äärmiselt oluline tagada stabiilsus finantsturgudel, samal ajal kui me Äh, loome stabiilsusega pikaajalisteks majanduslikeks arenguteks. siin täna räägiti sellest, kuhu investeeringud lähevad. me peame hoolitsema selle eest, et rohkem investeeringuid lähevad uutesse innovatsioonidesse. ja niisiis selle eest peame hoolitsema samuti tagama turgude stabiilsuse. mis puudutab selle dokumendi ulatust, siis me peame arutama, kuidas teha vahet erinevat liiki ettevõtete vahel. mina ei sooviks, et meil oleks selline olukord, Äh, kus mõningaid ettevõtteid hakatakse, äh, tööstusettevõtteid hakatakse defineerima kui alternatiivseid investeerimisfonde, nagu näiteks Ericsson või Siemens. ma arvan, et äh, me peaksime võib-olla tegema erandeid teatud ettevõtetele. ettevõtted, kes on börsil noteeritud, neil on väga selged reeglid läbipaistvuse kohas, neil on, kohta neil on äh, Äh, seadused, mida nad peavad järgima, äh, kas me peaksime käsitlema neid kui alternatiivseid investeerimisfonde, seda võib arutada. nüüd äh, reeglid kolmandate riikide kohta, sellest juba räägiti. me võiksime sinna veel lisada, et Euroopa Liidul ei ole mitte midagi võita sellest, kui me jätame ennast kõrvale sellest maailmajaost, kus on kõige dünaamilisemad finantsturud. ja ma tõesti hakkan juba lõpetama, kolmandaks erinevus riskifondide ja börsivälistesse ettevõtete, investeerivate ettevõtete vahel. Äh, väga paljudes riikides on väga dünaamiline riskikapitaliturg, teistes jälle ei ole. ma sooviksin, et meil oleks samasugune seadusandlus kõigis liikmesriikides äh, kui äh, nendes riikides, kus on siis kõige dünaamilisemad riskikapitaliturud ja suur aitäh! Hans-Peter Martin järgmisena ma aitan teil natukene aega hoida, sellepärast et paljud eelkõnelejad on juba öelnud, mida ma tahtsin öelda. mul on tegelikult raportöörile ainult üks palve. Te ütlesite ja me oleme lugenud sellest ka ajalehtedest, kui paljud inimesed on püüdnud teiega ühendust võtta. võib-olla annate teada, kui paljude inimestega te olete rääkinud, kui paljudele olete kirjutanud ja milline oli nende inimeste hulk, kelle elukohaks oli London või kelle elu, kelle ettevõtted asusid Londonis? see võib-olla mõjutas äh, teid ja te leiate teatud äh, argumendid väga veelmalt Catherine Style sõna. aitäh, aitäh raportöörile. ma arvan, et see info äh, on äh, tõesti väärtuslik, neid ettepanekuid tuleb kindlasti toetada. nagu paljud kolleegid, kes juba sõna on võtnud ja aega eriti ei ole, seega ma keskendun neid nendele asjadele, mis minu arvates on proble-, problemaatilisemad. inimesed rääkisid juba väärpaberite katteta eelmüügist, äh, siin tõesti on teatud vastuolusid, äh, sellest rääkisid härra Klints ja härra Pullman, nii et, et selles küsimuses on vaja selgust ja ma tean, et äh, võib-olla meil oleks vaja ka mõningat järjekindlust. mulle meeldis ka see, et te rääkisite punktist kolmteist, et see peaks olema kooskõlas teiste tekstidega ja järgi härra Kunst tõstatas äh, invest-, investeerimisühingute teemaga, mina olen selle teemat korduvalt tõstatanud, mulle tundub, et selle asjaga ei ole päris õigesti ümber käinud, härra Kunts rääkis siin eranditest nendele ettevõtetele, kui räägitakse punktist kolmteist ja kooskõlas teiste tekstidega, siis võib-olla meil oleks siin ka võimalus hoolitseda selle eest, et ettevõtted mis ei ole riskifondid või mis ei investeeri börsivälistesse ettevõtetesse, need on ka justkui selle ettepaneku võrku jäänud. Äh, on ettevõtteid, kes ei põhjusta ju süsteemseid äh, riske, võib-olla ei ole mõtet hakata neid sellesse, selle tekstiga katma, nii et, et tahaksin tänada raportööri ja äh, loodan, et koostöö temaga jätkub. suur aitäh, Karl Haglund järgmisena! aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööri ja vabandada äh, äh, selle eest, et kuna aega on vähe, siis ma keskendun ainult negatiivsetele asjadele ja võib-olla ei äh, saa kiita neid häid asju, mis raportis on. keskenduksin proportsionaalsuspõhimõttele õigusaktis, mis meie ees praegu on mulle teeb muret see, et raportöör teeb ettepaneku saja miljoni eurosest künnisest loobuda ma mõistan äh, seda argumentatsiooni, aga probleem on selles, et äh, kui me asja analüüsima hakkame, siis näiteks minu riigi seisukohalt tähendaks see, et riigi omandis olevad riskikapitali ettevõtted, äh, töölised ja mitmed teistsugused fondid oleksid ka selle õigusaktiga kaetud. see aga ei ole eriti proportsionaalne, kui arvestada, et me ürit-, aitame vabaneda süsteemsetest riskidest ning kõik need väikesed fondid, mida ma just mainisin ja väga paljud teised sellised fondid ei põhjusta mingit süsteemset riski. ja seetõttu oleks liialdus ka neid selle direktiiviga katta seetõttu ma olen natuke mures, sellepärast et seda künnist direktiivis sees ei ole, võib-olla me võiksime seda veel arutada ja analüüsida, millised on tagajärjed, kui me seda teeme. lõpetuseks tahaksin mainida seda, et kogu tekst on muutunud paremaks, aga üks asi, mis mulle endiselt muret teeb, on see, et me, me peaksime äh, üritama riski vähendada ja seega võib-olla meil oleks vaja direktiivi, mis äh, kutsuks äh, investeerimisfonde üles oma riski vähendama ja, ja ma, mulle tundub, et me, äh, me seda ülesannet ei suuda täita, nii et, et selles mõttes ma räägin ka selle direktiivi ulatusest, aitäh. aitäh. proua Jazlovetska või midagi sarnast. suur tänu kõigepealt sooviksin ka õnnitleda raportööri ja ma tahaksin esindada kolleegi, kes eh, täna kohal ei ole. seega tõesti direktiiv peab proportsionaalsuse põhimõttest kinni pidama, seega eh, see ei puuduta, eh, see ei, ei saa kahju tuua eh, väikeinvestoritele, kes võivad süsteemsete riskide tõttu kannatada. künnis on siit tekstist välja võetud, aga pole ka muid võimalusi välistatud kordan, saja miljoni ja viiesaja miljoni künnis on ära võetud ilma alternatiive pakkumata, mis võimaldab börsivälised fondid või siis äh, riskifondid, väike, väikesed fondid välja jätta, seega täna on nii, et et väikseid fonde see tekst ei puuduta, üksteist, artiklid üksteist, kaksteist, neliteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja kakskümmend kuus kuni kakskümmend üheksa. Nendesse artiklitesse tulevad ka väiksed fondid võtta ja teine märkus puudutab artiklit neliteist, kus räägitakse omavahenditest, see nõue ei peaks börsväliseid investeerimisfonde mm, või riskifonde puudutama, sest seal ei ole süsteemseid riske. ja nüüd deposiitpangad. deposiitpangade äh, volitusi on suurendatud võrreldes esialgse ettepanekuga, aga see puudutab pigem fonde, kes teeb pikaajalisi investeeringuid mitte neid fonde, mis on börsil noteeritud. ja seetõttu sooviksin, et raportöör arvestaks minu märkusi samuti. okei okay, uh,, Peter Skinner. Thank you, chair uh,. Jean-Paul, all the usual, well um,. aitäh. Jean-Paul, jällegi väga hea lähenemine nagu tavaliselt, väga hea töö aga kõigepealt eh, tein lähenemine proportsionaalsuse osas, ma arvan, et ma olen eh, täiesti nõus sellega ja solventsuse osas samamoodi. ma arvan, et siin on lisatud võimalikult palju fonde, sest muidu miks peaks mõni fond selle mm, regulatsiooni haldusalast välja jääma, aga eh, siin ma olen natukene ka skeptiline selle osas, et mingeid numbreid nimetatakse, nii et see on hea, et see on välja jäänud. aga eh, deposiitpankade osas eh, on ka lõutud hea lahenduseni ja võib-olla on see diskussioon mingi teise ähm, direktiivi ähm, siis äh, arutelu osa, aga siin on selline konfliktide osa äh,, deposiitpangad ja fondi valdajad ühel pool liikmesriigis, nad ei ole omavahel eraldatud ja nad saavad informatsiooni oma depoo pankadelt ja fondide valitsejad teevad ka samasuguseid otsuseid nagu need Madoffi näide on suurepärane näide, üks koma kuus miljardit eurot lihtsalt lendus õhku fondi ja pangad tegid ühtemoodi otsused ja sellepärast see juhtus. minu arvates tuleb need eraldada. ja see oleks suur samm edasi investorite kaitsel. me ei saa oodata seda, kui tuleb mingi uus direktiiv. meil on juba liiga palju investoreid, kes küsivad, mis selles uues direktiivis meie jaoks on ja meil tuleb seda investorite kogukonda äh, kaitsta. Lehmani, Lehman Brothers on teine teema ja äh, siin on ka hoolekandekohustus ja mõned fondi valdajad tegid liiga ohtlikke otsuseid. kriitiline on see, et depoopangad peavad kaitsma investoreid fondivalitsejate liiga kriitiliste otsuste eest, sest Madoffi skeemi puhul just nii juhtus ja eurooplastele on oluline, et sellist asja siin ei toimuks. tänan. Karin Wortmann-Kool, sorry. Karin Wortmann-Kool, palun. jah, tänan. Eh, suur tänu. ka mina sooviksin ühineda õnnitlejatega, kuid eh, aega on vähe. ja seetõttu puudutaksin ainult kõige olulisemaid kohti, et tagada, et raport liiguks õiges suunas. mis puudutab rakendusala, siis nõustun sellega, mida raportöör ütles, et me peame vaatama, eh, milliseks see rakendusala kujuneb, aga vaatame definitsioone ka korraks. näit-, nende mm, näidete kõrval, mida juba kolleegid on toonud, Hollandis on täiesti saatva äh, võim siis äh, pensionifonde haldavatel üksusel ja see peaks kuuluma ka selle direktiivi teemade hulka, aga nüüd see teema, et künnistest on loobutud, aga ka väga väikesi fonde on võimalik selle direktiivi rakendusala alla tuua. ma arvan, et fondid ei peaks äh, nii-öelda jagunema, et äh, mõned äh, on ülal ja mõned allpool väärtusi, aga millist lisaväärtust see meile õieti kaasa tooks? mul mingit kindlat seisukohta selles küsimuses ei ole, aga meil tuleks mõelda proportsionaalsusele ning sellele, milline on eesmärk ja eesmärk on ju potentsiaalsetest süsteemsetest riskidest eemale hoida ja suurendada läbipaistvust ähm,. näiteks äh, kinnisvaraettevõtted ja nendega seotud fondid. ma tahaks äh, teada, kas me nende fondide puhul äh, tõepoolest diferentseerime piisavalt äh, riskantseid fonde ja neid fonde, mis on usaldusväärsed ka praeguses olukorras. ja mõtleksime läbi, milline halduskoormus siin tegelikult oleks eh, vajalik. veel üks küsimus kolmandate riikide kohta. Eh, siin kohal on mul mitmeid eh, küsimärke, esiteks, kas on ikka hea mõte öelda, et kolmandate riikide fondid või fond liikmesriikide valitsejad mm, ei saa Euroopa tegevusluba. Äh, me peame küll kontrollima, aga miks me peaksime ukse, tähendab, äh, täielikult nende ees sulgema, see on liiga kaugele minek. nüüd äh, erainvesteeringud, selles osas on liikmesriikidel kahepoolseid kokkuleppeid aga mm, mis siis, kui fondid omavahel konkureerima hakkavad, ütleme, London tõuseb juhtpositsioonile, fondid liiguvad kõik Londonisse, kas me tõesti tahame, et selline konkurents toimiks liikmesriikide vahel? ja võib-olla oleks parem, kui meil oleks vähemalt mingisugune potentsiaalne lahendus kolmandatele riikidele, ma ei tea, milline see lahendus võiks olla, aga see võiks olla meie eesmärgiks. jah, ma arvan, et selles arutelus oleme me juba kõik eh, teemad ära nimetanud ja toetan väga Jean-Pauli lähenemist. võib-olla selleks, et vastata härra Martini küsimusele äh, mina arvan, et kõik varade valitsejatest, kõigist keskustest Frankfurdist, Pariidist ja Londonist, oluline on, et me räägime inimestega. ja ma olengi rääkinud Londoni investoritega, sest siis äh, me saame ka sellest teooriast lahku, et äh, Londonit püüaks kõrvaldasse lükata. härra Paani on tunnustanud Londoni tähtsust ja kõigi Euroopa finantskeskuste tähtsust. me peame finantskriisi mõjusid arvestama ka reaalmajandusele ja seepärast on tähtis, et meie raportöör on rääkinud ka innovatiivsest tööstusest selles valdkonnas ja mulle meeldib ka proportsionaalsuse põhine lähenemine selles küsimuses kui me läheneme proportsionaalselt, siis on meil ka mõningaid valikuvõimalusi ja siis äh, ei teki süsteemseid riske nendes küsimustes, kui me aga äh, loobume nendest, siis on proportsionaalsuse põhimasused hoopis teistmoodi, härra Hökmark ütles, et võib-olla peaksime avalikustamise osas rohkem läbipaistvust tagama. ja tegemist on sektoriga, mis Euroopale on väga oluline. ja küsimus kolmandate riikide fondide kohta. meil peaks olema vabalt võimalus investoritel investeerida ka Euroopa välistesse fondidesse, aga meil peab olema siis süsteemseid riske puudutava infovahetuse leping ning siinkohal on mõningaid praktilisi probleeme, mida me oleme ka tõstatanud, kuid minul on küsimus, mis minul endiselt üles jääb, on info küsimus, sest on kolmandate riikide äh, fonde, kes ütlevad, et depoopank peab olema seal riigis, kus nad tegutsevad, nii et äh, peab mõtlema, mida me teeme depoopankade osas ja ma arvan, et ei ole hea, kui kontsentreerub tegevus teatud väikese arvu depoopankade kohta. nii et põhimõtteliselt mõned küsimused ei ole veel leidnud lahendust, aga Jean Paul on kindlasti teinud väga hea töö, väga tasakaalustatud, äh, aga tuleb veel mõelda läbi huvide tasakaal, et meil oleks loov sektor ja et oleks olemas ikkagi regulatsioon, et ei toimuks süstemaatilist riski selles valdkonnas. aitäh, sest viimane kõneleja loobub sõna võtmast, ta ütleb, et kõik on juba ära öeldud. tahaksin tänada raportööri. mulle tundub, et see raport on väga hea samm edasi, nagu ka mitmed kolleegid ütlesid võib-olla tuleks äh, mõningates valdkondades asju rohkem diferentseerida, näiteks mis puudutab erakapitali, riskikapitali ja mitmeid teisi asju. nüüd annaksin aga sõna komisjonile, et komisjon saaks ka oma seisukohta tutvustada ja siis Jean-Paul äh, võtab arutelu kokku. Äh, palun ärge üle nelja minuti rääkige suur tänu, proua Snõnja. püüame vähem isegi rääkida kui neli minutit. tahaksin tervitada koostatud raportit. Euroopa Komisjon arvab, et see on teretulnud raport ja koostöö tema raportööriga ja teiste parlamendiliikmetega on siiani sujunud väga hästi. Äh, äh, raporti arengusuund äh, on hea, see ühtib Euroopa Komisjoni tegevussuunaga, kuigi teatud aspektides on ka erimeelsusi ja mm, teatud, vaatamata nendele erimeelsustele oleme veendunud, et siiani toimunud arutelud äh, on väga viljakad olnud ja jätkame koostööd. ja kõigepealt äh, tahaksin välja tuua eh, need seisukohad, mis ühte langevad, neid ei ole sugugi vähe. näiteks see puudutab toetust eh, vajadusele reguleerida nimetatud sektorit, see on eh, juba palju kuid meie meelivallanduse teema. teine eesmärgid on meil ka ühised täiesti, me jagame ühiseid seisukohti. tundub, et Euroopa Komisjoni ähm, seisukohad on raportis üle võetud, näiteks süsteemsete riskide kontroll, tarbijakaitse on loomulikult väga oluline element, aga samuti siseturu aspekt. ja eriti toetus mõttele, et fondi valitsejatel peab olema Euroopas tegevusluba. nüüd kohaldamisala. Äh, ma olen sellest juba ka rääkinud, aga nüüd ähm, selline äh, kõigehõlmav lähenemine oli üks ettepaneku elemente, mis võimaldas meil ka G kahekümne orientatsiooni järgida. Äh, mitmed funktsionaalsed ja tegevust puudutavad nõudmised, mis on siin ja seal juba ilmnenud, on nüüd selles raportis kokku võetud, näiteks depoopankade hindamine, kapitali, omakapitalinõuded ja nii edasi ja nii edasi, see, selle üle tunneme me rõõmu, aga meil on ka äh, erinevaid seisukohti, ma kõiki ei taha siin pikalt-laialt arutada, aga tahaksin välja tuua ainult ühe punkti. selle puhul on veel meil tööd teha ja see puudutab loomulikult kolmandaid riike, paljud sõnavõtjad ka selle, äh, tõid selle küsimuse välja kui olulise mm, puudujäägi, nüüd mõte anda liikmesriikidele pädevust on väga ahvatlev, aga meie arvates ei ole see ilma riskideta. nimelt, see fragmenteerib jätkuvalt siseturgu, siin on ka oht, et me valime ainult kahe valiku vahel, kas läbikäiguhoov või, või kindlus ja eh, see ja selle valiku jätame liikmesriikide teha, seega meie eh, vastava sektori areng on nagu prognoosimatu, seetõttu seda võimalust tuleks või seda temaatikat tuleks veel arendada. suur tänu! suur tänu, suurepärane härra raportöör. võib-olla võtaksite kokku meie arutelu. suur tänu Äh, jään kindlaks oma metoodika juurde, ei hakka oma raportit kaitsma, aga äh, tänan pigem eksperte, äh, raportööre, variraportööre, sekretäriaati, mõelge neile palju. aga nüüd härra Martins, härra Martin tunneb siin minu tervise pärast muret, küsib, et kas liiga palju inimesi ei ole minuga ühendust võtnud ma olen selle temaatikaga ka varem tegelenud äh, ja need äh, muide, kes meiega ühendust võtavad, äh, see on väga huvitav kontingent, me saame selle kaudu teada, milliseid huve nad esi-, esindavad, kes nad on, mida nad ootavad ja selle põhjal me saame